favore. Al punto primo l'approvazione dell'ordine del giorno, non ci sono. kolleegid, alustagem koosolekuga. esimene päevakorrapunkt on päevakorra kinnitamine. keegi ei oma mingeid märkusi siin, nii et kinnitame päevakorra. minul teadaandeid ei ole teise punkti all, nii et võime kohe minna kolmanda päevakorrapunkti juurde. õieti siis neljanda punkti juurde tundub. nimelt määruse muutmine, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa ja need kolmandad riigid, kelle kodanikel on sellest nõu-, kes, kes on sellest nõudest vabastatud. Andrei Kovatšev on arvamuse koostaja ning juhtiv komisjon on liibe äh, ja sealt siis vastutav isik härra Garcia de Consuegra. ja kõigepealt annangi sõna koheselt arvamuse koostajale armad kolleegid, kõigepealt tahaksin tänada kõiki oma, kõiki soovituste eest, mida ma arvesse võtsin oma arvamuse projekti juures. pärast äh, kümneid aastaid kestnud äh, pingeid on nüüd suhted Taiwan'i vabariigi ja Hiina Rahvavabariigi vahel heaks muutunud ja seda näitavad ka mitmesugused arengud Äh, sealhulgas seitsmeteistkümne protokolli allkirjastamine ja majandusprotokolli, protokolli allkirjastamine. Taiwan'i ja Euroopa Liidu äh, vahelised suhted on samuti positiivses suunas arenemas, kaubandus on arenemas, samuti on meil ka märkimisväärne ärimeeste ja äh, üliõpilaste ja teadlaste vahetus. tuleb täheldada seda, et Taiwani äh, demokraatia ja juhtimise tasemed on võrreldavad OSCE nõuetega, äh, per capita sissetulekud on samuti OSCE standarditega võrreldavad, üle kolmekümne kolme tuhande USA dollari on isiku kohta äh, skp ja sellepärast me pakume välja selle, et Taiwan'i passiomanikel ei ole tarvis viisat praegusel hetkel on nii, et kõikidel Euroopa Liidu liikmesriikidel, välja arvatud Bulgaaria, Küprose ja Rumeenia kodanikel eh, ning Euroopa Liidu mittekuuluvate Schengeni piirkonna riikide kodanikel viisavaba pääs Taiwani, Ühendkuningriik ja Iirimaa on juba kaotanud viisanõude Taiwani passi omanikelt ja Taiwani valitsus on valmis kaotama viisanõude kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes veel enne selle määruse jõustumist ja samuti meie ettepanekus on ette nähtud veel üks territoorium, eh, nimelt Põhja-Mariani saarestik, mis on USA-ga assotsieerunud, seal elab vähem kui üheksakümmend tuhat elanikku, kellel on USA passid. ja ma soovitan ka öö, eh, seda väikest muudatust ning tahaksin ühe lause lisada kolmandasse lõikesse, mis kõlab järgmiselt Euroopa Parlament jätkuvalt ergutab Taiwani osalust rahvusvahelistes organisatsioonides. see lisatakse siis arvamuse ettepaneku juurde kolmandasse lõiku. samuti tuleb meenutada veel seda, et Euroopa Liit ja liikmesriigid eh, ja järgivad ühe riik, Hiina poliitikat ega tunnusta Taiwan'i iseseisva suveräänse riigina Äh, ja viisarežiim ning mis tahes konsulaar- või eraõiguslik kord ei mõjuta mingil määral territooriumi staatust, kuna viimane põhineb rahvusvahelisel avalikul õigusel. Äh, terve rida parandusettepanekuid on esindatud äh, tähtajaks ning ma loodan, et te selle mitte vastuolusid tekitava arvamusega heaks kiidate, suur tänu! Non... suur tänu raportöörile! ma usun, et te olite nii veenev, et äh, muudatusettepanekuid lihtsalt ei olnud vaja ja täna pärastlõunal läheb teie arvamus hääletusele. kui rohkem märkusi ei ole, siis päevakorrapunkti number viis juurde, aga kahjuks äh, proua raportöör, proua Munis ei ole kohal. ja palun mina olen Taiwan'i äh, viisanõuete alal variraportöör ja ma tahaksin ka midagi öelda. I would add to the previous uh, said by tahaksin üht-teist lisada sellele, mida kolleeg äh, ütles hiinlased ei ole esitanud oma vastuväiteid viisavabastusele, nii et diplomaatilisi komplikatsioone arvatavasti ei teki. teisalt äh, Bulgaaria, Rumeenia ja Küprose kodanikelt endiselt nõuab Taiwan viisat ja ma loodan, et see probleem lahendatakse niivõrd kiiresti kui võimalik enne meie enda otsuse vastuvõtmist täna. Grazie, e credo che dovremmo sospendere qualche ma usun, et äh, nüüd tuleb äh, korraks koosolek katkestada, kuni raportöör tuleb kohale. koosolek on lühikeseks ajaks katkestatud. kümme minutit. kümne minuti jooksul peaks äh, kolleeg Munnis siia jõudma Bene, kolleegid, riprendiamo i lavori, siamo al punto 5. austatud kolleegid, me nüüd jätkame, oleme jõudnud päevakorrapunkti number viis juurde, milleks on institutsioonide vaheline kokkulepe eelarvealase koostöö kohta. arvestades sellega, et Lissaboni leping jõustus, on nüüd vaja institutsioonide vaheline kokkulepe ka vastavalt kohandada, mis on juba mitu aastat vana. tähtis on äh, tugevdada ühist välis- ja julgeolekupoliitikat ning parlamendi positsiooni selles valdkonnas. nii et äh, tegemist on meie jaoks siin komisjonis väga olulise teemaga uus komisjoni ettepanek äh, eeskirju praktiliselt üldse ei muuda hoolimata Lissaboni lepingust ja raportöör proua Munnis pakub omalt poolt välja mitmesuguseid äh, soovitusi, mis äh, peaksid kaitsma paremini parlamendi eesõigusi eelarve valdkonnas, eriti just seoses ÜVJP-ga. suur tänu! Euroopa Parlamendil on äh, tugevad pädevused eelarve ja ÜVJP valdkonnas ning institutsioonide vaheline kokkulepe tuleb ka vastavalt äh, kohandada. praegune kokkulepe pärineb aastast kaks tuhat kuus ja seda tuleb uuendada. aga komisjoni tekstis on sisse viidud ainult äh, tehnilised muudatused. mina oma arvamuses pakun välja mitmesuguseid muutusi niimoodi, et äh, institutsioonide vahelises kokkuleppes arvestatakse tõesti Lissaboni lepingu vaimuga, mitte ainult konkreetsete sätetega. olen pakkunud välja konkreetsed meetmed äh, ja muudatused komisjoni teksti. ma palun kolleegidel arutleda minuga näiteks sellistel teemadel siin nüüd nagu arvamuste vahetus äh, Euroopa Parlamendiga, Euroopa Parlamendiga konsulteerimine eelarve küsimustes. meil tuleb arvestada sellega, mida on öelnud äh, Lissaboni leping ja mida on öelnud ka kõrge esindaja ise konsulteerimise kohta Euroopa Parlamendiga ÜVJP valdkonnas me peame andma oma panuse eelarve paikapanemisse. Euroopa Parlamendiga tuleks konsulteerida enne, kui äh, ÜJKP missioonid äh, paika pannakse ja välja saadetakse. paljud äh, ettepanekud näevad ette et meil tuleb äh, tihendada ja parandada konsultatiivkohtumiste toimumist, mis juba praegu aset leiavad, eriti poliitilis-sõjalises komitees. eriti kiiresti tuleb äh, reageerida siis, kui toimub midagi erakorralist, millel on eelarvelised mõjud. nii et äh, eelarve komisjoni laiendatud juhatus ja ÜJKP äh, teemal pädevad eksperdid äh, peavad olema kaasatud. oluline on, et meil oleks võimalik äh, planeerida paremini oma tegevusi selles valdkonnas. meil on vaja ka rohkem läbipaistvust nii ÜJKP kui ÜVJP valdkonnas ja rohkem konsulteerimist Euroopa Parlamendiga. meil peaks olema infot äh, ka kiireloomuliste rahastamiste kohta ÜVJP valdkonnas. komisjon peaks saatma parlamendile oma auditeerimiste tulemused ja samuti äh, peaks informeerima meid äh, otsustest, mis on vastu võetud kaitse ja julgeoleku valdkonnas. nii palju siis meie ettepanekutest, ma loodan, et kolleegid nõustuvad nendega. sellepärast, et äh, nende ettepanekute äh, tulemusel oleks parlamendi ja väliskomisjoni roll kohandatud vastavalt sellele, mida näeb Lissaboni leping ette ÜVJP ja ÜJKP valdkonnas. loomulikult on meil ka muudatusettepanekute esitamise tähtaeg olemas, aga ma loodan tõesti, et suur enamus toetab äh, minu ettepanekuid. ja tänan! proua Munnis, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmes oktoober ja me hääletame kahekümne kuuendal oktoobril ja täiskogule läheb teema novembris. kõigepealt proua Lösing saab sõna nüüd arutelude käigus. tänan. suur tänu, proua Monis, teie arvamuse eest. teen lühidalt. mina ja minu fraktsioon, me tervitame teie poolt välja pakutud äh, muudatusi institutsioonide vahelisse kokkuleppesse, eriti mis puudutab rohkem äh, läbipaistvust ja parlamendipoolset suuremat äh, kontrolli. aga mitmetes teises valdkondades on meil suuri probleeme, eriti mis äh, puudutab ÜVJP vahendite suurendamist. minu fraktsioon QNGL ähm, on teisel arvamusel meie arvamusel kohaselt peaks Euroopa Liit olema rahu edendav ja arendav organisatsioon ja seda rahu ei saavuta me militaar- või militaar- ja tsiviilmissioonidega. me oleme arvamusel, et Euroopa Liit ei tohi oma majandustegevuse kaudu suurendada vaesust mujal maailmas ja Euroopa Liit Äh, ei tohiks äh, oma liberaliseerimisnõuete kaudu ohustada teiste riikide avaliku sektori toimimist. praeguses äh, välispoliitikas ei näe me ette võimalust suurendada militaarmissioonide osakaalu välja arvatud siis looduskatastroofide korral. me ei tohi äh, nii-öelda legitimiseerida militaarmissioone kuidagi tagatrepi kaudu. oluline on, et ei kasutataks ära ka nii-öelda looduskatastroofi eelarverida, et äh, militaarmissioonidele rohkem raha kantida, tänan. kolleegi, nessuno. tänan. kas äh, veel keegi soovib sõna? ma ei näe kedagi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 on muudatusettepaneku viis punkt kahe osas teinud ettepaneku, et teine osa jäetaks täiesti välja. kui ma nüüd õigesti aru saan, siis seal tehakse ju ettepanek, mille kohaselt äh, ÜVJP-l oleksid alajaotused ja nüüd see muudatusettepanek jätab selle kõik välja ma ei saa sellest aru ja ma tahaksin arvamuse koostajalt selgitusi selle kohta, miks niimoodi on otsustatud. ja veel üks üldine märkus, mis puudutab meid kõiki. Euroopa Parlament nõuab siin arvamuses et meid äh, kaasataks ÜVJP ja ÜJKP ettevalmistamises varajases faasis ja kui kõrge esindaja asus ametisse, siis me nõudsime temalt, et äh, meil oleksid äh, ka parlamendiga konsultatsioonid enne seda, kui määratakse ametisse kõrged äh, ametiisikud ja viimasel nädalal meil oli kohtumine Sudaani uue kõrge eriesindajaga ja te teate ju kõik, kui äh, kohutav on olukord Sudaanis. aga sellel kohtumisel ei olnud äh, rohkem parlamendiliikmeid kui seitse, kaasa arvatud esimees. ja samuti viitan siinkohal eelmisel nädalal toimunud äh, ühisdelegatsiooni koosolekule, kus olid kohal äh, SEDE komisjoni ja ka rahvusparlamentide esindajad ja olukord oli meie jaoks tõesti häbiväärne. loomulikult äh, me võime nõuda rohkem hääleõigust, rohkem pädevusi, rohkem kaasatust, aga samas, kui me siis need õigused saame, siis me peame ka olema tõesti kohal neid õigusi kasutamas. ja see puudutab nii minu fraktsiooni kui ka teisi fraktsioone, ma lihtsalt pean sellele tähelepanu juhtima, kuna asjad ei ole arenenud õiges suunas. tänan per il, per il suo commento, l'ultimo commento che condivido. aitäh, proua Naits. see on nüüd äh, viimane märkus ja annaksin sõna nüüd uuesti proua Munisile, et ta saaks vastata. kui nüüd just keegi kolleegidest rohkem sõna ei taha, tundub, et mitte. nii et äh, kui äh, on äh, raportöör nõus nende muudatustega, siis sõna komisjonile, Gary Miller, palun well.. aitäh! meie tervitame seda raportit ja meil on samuti huvi rääkida sel teemal äh, parlamendiga ning vaadatakse seda, kuidas ÜJP osa siin parandada eelarve osas, kuid mitte kuid komisjon ei ole ainus osaline selles kokkuleppes, tegemist on ju nõukogu komisjoni ning parlamendi vahelise kokkuleppega ja mitmed nendest punktidest, mis siin arvamuses on tõstatatud, need peavad esile tõusma just äh, nende kolme poole vahelistes läbirääkimistes. kuid äh, nüüd äh, kõrge esindaja amet millele saab kaasne-, millega kaasneb siis ka välisteenistus, kõik need küsimused, neid peab siis kolmepoolsetel läbirääkimistel rääkima, kuid kõrge esindaja puhul liikmed kindlasti teavad, et kõrge esindaja eh, tuli välja omapoolse avaldusega, mis puudutab poliitilist vastutust eh, ja see on ka osa, see on ka ilmunud ametlikus eh, teatajas ning äh, seal proua Ashton äh, rääkis mitmetest algatustest, äh, mis puudutavad just äh, ÜVJP-d, eriti just need lõiked selles avalduses kaheksa kuni üksteist, mis just eriti seda teemat puudutavad ja kõrge esindaja kindlasti mängib äh, arutelus vägagi aktiivset rolli selle institu-, institutsioonide vahelise kokkuleppe sõlmimisel ja temagi on rõhutanud äh, suurema läbipaistvuse vajadust, kuid muidugi üksikasjade osas äh, me peame ära ootama läbirääkimised, mis on veel ees. komisjoni poolt võime mõningaid muudatusettepanekuid eelarve osas samuti kommenteerida, siin näiteks viies muudatusettepanek, kus on äh, kogu eelarve struktuuri äh, soovitud muuta. praegu on see kõik ühe peatüki all, kõik see, mis puudutab ÜVJP-d ja seal on äh, terve rida alajaotusi, artikleid. ja kui me nüüd äh, selle artiklite struktuuri kõrvale jätaksime, kustutaksime, siis ei oleks meil mingit iga-aastast kindlust nii et me peame siiski mingi struktuuri osas äh, kokku leppima. meie pigem eelistaksime stabiilset eelarvestruktuuri äh, just vastutuse ning läbipaistvuse seisukohast ja ma olen kindel, et liikmed teavad ka seda, et eelarvekomisjon on hääletanud praeguse struktuuri poolt, lisades kolm eelarverida äh, nende kolme põhilise ÜVJP missiooni kohta. ja see vastab äh, siis ka kõrge esindaja seisukohtade äh, sellest äh, avaldusest, mis ta esitas. et me peaksime kindlasti läbipaistvust nende suuremate ÜVJP missioonide osas suurendama. et ähm, selles osas me oleme nõus ähm, pigem eelarvekomisjoni lähenemisega, kuid kui see muudatusettepanek vastu võeta, mis praegu siin meie ees on, siis see tekitaks meile pigem probleeme. siin on ka mõned väiksemad märkused meie poolt, kuid võib-olla neid saame arutada raportööriga otse. komisjon ja nagu ma ka tean, kõrge esindaja on vägagi pühendunud äh, läbipaistvuse suurendamisele ja arvan, et see saab üheks oluliseks teemaks äh, kolmepoolsetel läbirääkimistel uue kokkuleppe osas, aitäh! E nüüd annan sõna uuesti raportöörile, ta saaks vastata ja kommenteerida. Eh, kõigepealt proua Neitsile see põhjus viienda muudatusettepaneku eh, taga on see, et siin ei piirataks parlamendi pädevusi ja ei piirataks paindlikkust. neljas äh, peatükk, äh, neljas jaotis äh, eelarves puudutab just paindlikkust ettearvamatutes olukordades, et oleks teatud mänguruum muutusteks selle eelarveperioodi jooksul. ja see on ainus eelarverida, kus stabiilsuse kriteerium on niivõrd range, kui me vaatame näiteks põllumajanduse osa, seal ei räägita konkreetselt banaanist, riisist või kaerast ja me ei taha, et see oleks niivõrd üksikasjalik ÜVJP osas, et meil oleks niivõrd rangelt piiritletud piirangud ja see kindlasti vähendaks ka parlamendi otsustusõigust. nii et äh, me sooviksime nendest rangetest piiridest praegu lahti saada ja sellest äh, paindlikkuse puudumatusest. see tähendab seda, et asjad muutuvad äh, läbipaistvamaks ning parlament saab enam osaleda otsuse langetamisprotsessides komisjonide liikmed ning teised huvirühmad saaksid siis osaleda. nii et meil oleks enam mänguruumi, enam paindlikkust selleks, et muudatusi sisse tuua. nii et see on selle muudatusettepaneku eesmärk. see ei ole kindlasti parlamendi väde-, pädevuse piiramine, pigem paindlikkuse lisamine, lisamine ning võimaluste lisamine, kuidas parlament saab selles protsessis osaleda. nüüd järgmine märkus, mis puudutas suhtlust teiste institutsioonidega eelarve küsimustes. me ei räägi siin ÜVJP defineerimisest iseeneses. erinevalt teistest raportitest eh, ei räägi me praegu siin ÜVJP eh, sisust, vaid me räägime just eelarve aspektist ja nii nagu ütles eh, komisjoni esindaja, aga meil oleks väga hea meel, kui meil toimuks sellised läbirääkimised, et me saaksime seda arvamust teiega arutada. aitäh, kui rohkem äh, ei ole kommentaare, siis äh, läheme kuuenda päevakorrapunkti juurde, Euroopa Liidu kiirreageerimisvõime loomine. sellel on äh, selged mõjud ka välispoliitikale ja samuti ka humanitaarabipoliitikale ja seetõttu otsustasimegi selle raporti koostada koos Arengukomisjoniga, kellel on siis põhivastutus selle teema osas. ja siin on põhinetud äh, kodukorra artiklile viiskümmend. annaksin nüüd sõna raportöörile proua Veberile. You just mentioned here um... nagu te just mainisite käsitleb see raport kiirreageerimisvõimet. see on Arengukomisjoni raport, seda arutati seal eile pärastlõunal ning Ahvet on otsustanud oma arvamuse selle raporti kohta esitada. tuleb märkida, et arengukomisjonis on tegemist omaalgatusliku raportiga ning et komisjon valmistab ette teatist veel enne selle aasta lõppu kiirreageerimisvõime loomise kohta. sellepärast on nii TV raport kui ka meie arvamus üks osa laiemast protsessist. meie komisjoni vaatevinklist nähtuna tahtsin ma rõhutada mõnda asja selles arvamuse projektis mis minu meelest näivad olevat meie komisjoni jaoks just asjakohasemad. arvan, et kõige tähtsam meie vaatevinklist on kõrge esindaja asepresidendi roll Euroopa Liidu tegevuse koordineerimisel kolmandates riikides ja piirkondades ning selles suhtes tuleb rõhutada, et Euroopa välisteenistuse struktuur ja töömeetodid peaksid äh, tagama sidususe ja järjepidevuse kriisiolukordades võetud tegevustes. samuti rõhutame me vajadust äh, leida kooskõlastamist ja sünergiat teiste Euroopa Liidu vahenditega, äh, näiteks need, mis ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika raames olemas on ja see käib nii nende kohta, mis on juba olemas, kui ka nende kohta, mida võidakse luua katastroofi järgselt. on väga oluline olla tõhus, see on esmatähtis kriisiolukordadele reageerimisel. Need asjad käivad kõik käsikäes kiirreageerimisega. ja praeguses keerulises majandusolukorras äh, on see veelgi olulisem sest me peame oma ressursse paremini kasutama, neid, mis meil Euroopa Liidus on. ning Euroopa Liit ja liikmesriigid äh, neid ressursse peavad ju kättesaadavaks tegema. nüüd, kui rääkida sõjalistest vahenditest ja sellest, kuidas neid tuleks kriisiolukordades või peaks või võiks kasutama, selles osas mainime me seda, et see peaks olema ainult viimane abinõu vastavalt Oslo suunistele ning tarvis on parandada nii tsiviil- kui ka sõjalist suutlikkust ja selle, nende koostoimet, kuid tuleb mõista ka seda, et iga kriis on isemoodi ning sõltuvalt konkreetsest olukorrast vastavas riigis või piirkonnas võivad äh, ka sõjalised vahendid stabiili-, stabiliseerimise juures olulist rolli mängida. see arvamus, mille ma kokku panin, rõhutab ka ÜRO koordineerivat rolli, seda ei tohi mingil juhul kahe silma vahele jätta, kui me arutame rahvusvahelist reaktsiooni samuti tuleb tähelepanu pöörata kõigile rahvusvahelistele osalejatele, kes on selliste katastroofiolukordade puhul tegevad. Teie mainisite Ahveti palvet, et me teeksime ühise raporti TV-ga koos, ma ei tea, kas ma sain nüüd täpselt aru, härra juhataja, teie mm, siis sissejuhatavast selgitusest, äkki te võiksite seda veel täpsemalt seletada ja suur tänu! Lei mi chiede se riguardo all'associazione con... Teie küsisite siis, et ma selgitaksin äh, seda, kuidas me koos seda raportit teeme ja seda taotlust seoses artikliga viiskümmend. jah, tõsi, nii ongi. me palusime, et kohalt äh, käidutaks artikli viiskümmend kohaselt, et me paneme selle koos TV-ga koos, kuigi me nõnda nimet-, mingis mõttes teeme seda paralleelselt. kas teil on vastus ka sellele küsimusele olemas? ei, seda palve, sellele palvele mul vastust veel ei ole meil ei ole sellele palvele veel vastust antud. eeldatavasti Strasburgis saame selle vastuse. kolleeg Kaaler, sooviksin öelda midagi Rahvapartei äh, arvamuse kohta meie variraportöör ei ole täna siin kohal ja ütleksin üht-teist tema nimel ja nüüd inglise keeles. kõigepealt suur tänu kolleeg Weberile. see arvamus moodustab väga hea aluse meie töö jaoks. TV raport pöörab tähelepanu humanitaarabile ja tsiviilkaitsele, mis on väga oluline just nimelt kiirreageerimise puhul kuid me ei tohiks jätta tähelepanuta ka ülejäänud võimalusi, mis meil Euroopa Liidus on kiirreageerimiseks ja ka sõjalisi vahendeid, kui tarvis. aga tõesti tuleb tugevasti koordineerida asju äh, ja kõrge esindaja saab seda rolli väga hästi täita, et oleks tagatud hea koostöö tsiviil- ja sõjaliste jõudude vahel et kiirreageerimine oleks tõhus. see aspekt on proua Raabo, Weberi rapo-, arvamuses väga hästi kajastatud, kuid meie tahaksime veelgi kaugemale minna selles küsimuses, kuna proua Ashton on kõige paremas olukorras koordineerima Euroopa Liidu reaktsiooni ja et me tõesti saaksime kiirreageerimist mm, kõige paremini korraldada, selleks peaks temal olema alaline mandaat või volitus selleks, et ta saaks aktiveerida neid vahendeid, et saaks hakata äh, kiiresti tõesti reageerima, et ei peaks nõukogu ette igal korral minema. mis puudutab aga sõjaliste vahendite kasutamist, kui tsiviilvahendeid ei ole võimalik enam kasutada või ei ole need enam piisavad, siis tuleks muidugi tugineda kõigepealt äh, ÜJKP äh, vahenditele, nagu ka mainitud siin. ja kui asjad on paigas vastavalt artiklile nelikümmend üks, siis on ka kõrgel esindajal rohkem paindlikkust tegutseda selles valdkonnas. aga on olemas ka muid sõjalisi vahendeid, mida on võimalik kasutada, mm, näiteks äh, Eindhovenis asuv äh, õhuüksus mm, ja nii edasi, me peame tegema koostööd tihedalt proua Weberiga ning ka meie oma fraktsioonist esitame mõningad muudatusettepanekud. aga üldisem kokkuvõttev märkus on mul järgmine. TV raport Äh, on suunatud väljaspoole Euroopa Liitu kiirreageerimise küsimustele, aga huvitav oleks teinekord ka käsitleda Euroopa Liidu sisest kiirreageerimist, võttes arvesse Lissaboni lepingu uut solidaarsusklauslit, suur tänu! Uh, äh, härra Kamotsakos, kõigepealt tahaksin tänada raportööri selle arvamuse eest, asi läheb õiges suunas mis puudutab sisu, siis me oleme loomulikult kõik ühel meelel selles, et meil on niisugust ennetavat ja kiiret reaktsiooni tarvis välja arendada. ja need on need väljakutsed, mis meie ees seisavad. on mitmesuguseid võimalusi. esiteks, põhimõtteline võimalus on see, et sünergiat sõjalise ja tsiviilvõimaluste vahendite vahel parandada ja see on siin tekstis ka ilusti olemas, mida me täna arutame. teine võimalus on äh, muuta paremaks Euroopa Liidu kodanikukaitsemehhanismi prognoositavust. ja see on ka siin tekstis olemas ning äh, tuleb luua ka Euroopa Liidu kodanikukaitse jõud, sellised äh, nagu ka Munjesi raportis olid ette nähtud. ja see on ka siin ära öö, äh, rõhutatud siin tekstis, aga mis puudub meie diskussioonides, on järgmine artikkel kakssada neliteist lõige viis Lissaboni lepingust, mis näeb ette Euroopa vabatahtliku äh, inim- või äh, humanitaarabi üksuse loomist. ja ma loeksin selle sätte lepingust teile ette, see on, nagu ma ütlesin, artikkel kakssada neliteist lõige viis. see äh, on järgmine selleks, et luua raamistik Äh, noorte eurooplaste äh, kaasamiseks humanitaarabi operatsioonidesse tuleks luua Euroopa vabatahtlik humanitaarabi üksus. Euroopa Parlament ja nõukogu määruste kaudu kooskõlas tavalise õigusmenetlusega peaksid määrama kindlaks sellise üksuse rollid ja tegevuse. ma arvan, et kolleegid Äh, jagavad minu arvamust, et see on väga oluline säte Lissaboni lepingust, mida võiks ja millega peaks sellesse arvamusse juurde panema, selle, mida me täna siin arutame. me peame Euroopa kodanikele ja eriti meie noortele looma raamistiku, et nad saaksid aktiivselt osaleda humanitaarabiga seotud projektidest tsiviilkaitse ja kriisi leevendamise operatsioonides, sealhulgas ka kliimamuutuste ja muude niisuguste asjade puhul. Äh, äh, ja samuti majandusarengu ja hariduse arendamine on olulised. me peaksime kasutama juba ära ÜRO olemasolevaid kogemusi selles valdkonnas ning lõpetuseks tahan öelda, et kõike seda on võimalik tagada just nimelt Euroopa Liidu vabatahtliku humanitaarabi mm, üksuse loomisel, nagu lepingus on ette nähtud ja minu meelest see on üks niisugune element, mida võib kergesti ja see oleks ka väga tark siia teksti juurde panna. suur tänu! Grazie. Prossimo intervento la kolleeg Lösing, prego. aitäh. Eh, proua Lösing, palun. ja siinkohal räägin oma fraktsiooni kuue NGL variraportöörina ja ma tahaksin siinkohal öelda, et eh, meie arvamusega selle praegusel kujul nõus ei ole jällegi on siin omavahel seotud äh, tsiviil- ja militaarvahendid, seda siin äh, toonitatakse ja nõutakse. edasi. siin äh, kirjeldatakse positiivseid aspekte. jällegi meile ei meeldi tsiviil- ja militaarasjade kokkupanek ja ka see, et ei ole piisavalt äh, läbipaistvust ja Euroopa välisteenistuses on ka suured demokraatia puudujäägid. siin juhitakse tähelepanu, et on vaja tõsta sõjalist suutlikkust äh, kriiside lahendamisel ja ka katastroofi abis. tsiviil äh, valdkonnal ei ole olnud piisavalt äh, raha ja võimalusi, et äh, tulla toime looduskatastroofidega, aga siin on tegemist poliitilise tahte puudumisega, mitte et äh, tsiviilvaldkond iseenesest ei tuleks katastroofidega toime. ja kui nüüd antakse sõjalistele struktuuridele lisaraha, et tsiviil äh, ülesandeid täida, näiteks looduskatastroofide tagajärgi äh, likvideerida, siis see on täiesti absurdne ja siin tahetakse üles ehitada praktiliselt äh, sada protsenti äh, sõjaväeline katastroofi abisüsteem ja see on ju täiesti Euroopa Liidu pädevusvaldkonnast väljas. tahaksin tähelepanu juhtida ühele valdkonnale, millest räägitakse punktis number kolm. isegi kui me põhimõtteliselt oleme selle koostoime vastu, siis see punkt iseenesest on positiivne. on hea öelda, täiesti õige öelda, et äh, sõjalisi vahendeid kasutatakse viimase abinõuna aga põhimõtteliselt äh, läheb siiski see koostoime tsiviil- ja sõjalise suutlikkuse koostoime läheb vastuollu Euroopa Liidu põhialustega ja sellest tahetakse nüüd teha katastroofi abi äh, põhiosa. nii et äh, siin on mitmesuguseid äh, mõttelõngu, millega ma olen täiesti nõus, aga kohati need lähevad ka täiesti absurdini välja juhin tähelepanu kogemustele, mis me oleme saanud äh, Afganistanis ja mujal. meil on toimunud äh, kuulamised ja abiorganisatsioonid on alati toonitanud, et äh, on vaja mitte sõjalist abi, vaid just tsiviilabi ja kõik toimib ilma sõjalise abita. komisjoni. kas veel soovib keegi sõna? palun, komisjon, ei jah, kui soovite, palun. minu nimi on Peeter Pilling, mina olen tsiviilkaitseüksuse asedirektor Euroopa Komisjonis ning suur tänu, e, et andsite mulle sõna, et saaksin jagada oma arvamusi selle dokumendi osas. komisjon hindab parlamendi huvi Euroopa Liidu kriisiohje suhtes see on ka väga oluline meie kodanike jaoks. üheksakümmend protsenti viimase Eurobaromeetri järgi mm, äh, leidsid, et on tarvis Euroopa Liidu abi katastroofi puhul. ja viimastel aastatel on parlament äh, võtnud päris hulga resolutsioone vastu selles valdkonnas, ka parlament tagas ka rahastamise Euroopa Liidu kiirreageerimisüksuse jaoks äh, seitse koma viie miljoni äh, äh, euro ulatuses viimase kahe aasta jooksul, mis võimaldas meil mitut olulist uut kontseptsiooni välja arendada. me täheldame, et parlament on ambits-, parlamendi huvi öö, äh, selle teema vastu ja sinna hulka kuulub ka parlamendi kahe tuhande kümnenda aasta veebruarikuu resolutsioon Haiti kohta, mis on ka praeguses raportis ära nä-, ette, ära mainitud kakssada, kaks, aasta kaks tuhat kümme ei olnud mingi harilik aasta Euroopa Liidu kiirreageerimisüksuse jaoks. Pakistan ja Haiti on ainult võib-olla kaks kõige märgatavamat näidet siin ja rahvusvahelise humanitaarabi kogukonna võimed pandi tõeliselt proovile selle aasta jooksul. ka Euroopas tuli meil tegeleda oluliste intsidentidega, näiteks muidugi Islandi vulkaanipurse, maalihked ja üle üleujutustest äh, Kesk-Euroopas ning äh, põud äh, Venemaal. rohkem kui kahekümnel korral käivitati meie kiirreageerimisüksust sellel aastal ja see tõstatab loomulikult terve rea küsimusi. esiteks, arvestades seda, kui kuidas on suurenenud katastroofide arv ja keerukus, tuleb rohkem hakata tegelema riskide vähendamise meetmetega, sellepärast on komisjon nii Euroopa Liidus kui ka väl-, väljaspool seda äh, Äh, hakanud rõhutama äh, riskide vähendamist oma äh, inim-, humanitaarabiprogrammides. Haiti ja muud katastroofid on näidanud, et Euroopa Liidu tsiviilkaitsemehhanism toimib küll just suhteliselt hästi, kuid tal on teatud struktuursed piir, piirangud, näiteks vabatahtlike ka seotud piirangud, siis siin on veel palju kasvuruumi ja samuti ka Euroopa Liidu Mm, abi prognoositavuse osas on ähm, meil kasvuruumi, seda mainiti ka siin mõni hetk tagasi. seepärast lähikuudel esitab komisjon parlamendile ja nõukogule ettepanekud ähm, teatise vormis, mis on äh, pühendatud siis just nimelt Euroopa Liidu kriisi äh, reageerimise üksustele äh, ning suunatud sellele, kuidas katastroofides katastroofidega toime tulla tõhusalt ning loomulikult on selge, et liikmesriigid, valitsused kõigepealt peavad ise tegelema mm, nende küsimustega, kuid Euroopa tasandil on võimalik siiski päris palju äh, lisandväärtust lisada. praegusel hetkel on ähm, need abivormid äh, liikmesriikide vabatahtlikkuse alusel üles ehitatud, aga siin on väga palju kasvuruumi ning otsuseid ei tehta äh, piisavalt kiiresti vahetevahel ning olukordades, kus iga tund loeb, on Euroopal tarvis sellist süsteemi, mis tagab selle, et koheselt on võimalik kasutada võtmetähtsusega vahendeid, sellepärast komisjon püüab välja töötada stsenaariumid põhiliste stsena-, katastroofide liikide jaoks ning palub komisjon ka liikmesriikidel äh, panna varuks valmis põhilised vahendid selleks, et oleks võimalik kohe neid kasutada, kui olukord, vastav olukord tekib. ning samuti, et liikmesriigid peaksid olema valmis transporti korraldama kohe, kui hädaolukord tekib. siis saaks komisjon hädakorral kohe äh, käivitada nende vahendite kasutamise, olgu liik-, liikmesriikides või kolmandates riikides ja selliste meetodite abil töötaksimegi välja Euroopa Liidu kiirreageerimise võimekused ja sõjaliste vahendite kasutamine peab jääma viimaseks abinõuks vastavalt Oslo suunistele ning sõjalisi vahendeid on võimalik täiendavalt kasutada näiteks eritranspordi vormis ja me otsime meetodeid, kuidas kõige tõhusamalt kasutada sõjalisi vahendeid teist liiki tsiviilsuutlikkuste juure, juures. ja Euroopa Liidu reaktsioon on sagedasti olnud küll väga tõhus, aga teinekord ei ole ta olnud liiga hästi nähtav. aga nähtavaks tegemine ei ole küll mingisugune eesmärk omaette, aga Euroopa kodanikel on siiski õigus teada, kuidas Euroopa abi annab ja kuidas seda abi kasutatakse Eh, see teatis saab olema alles esimeseks sammuks, järgmisel nädalal, järgmisel aastal on komisjonil eh, kavas välja tulla eh, seadusandlike ettepanekutega ja me loodame komisjoniga väga, komisjonis väga tihedasti koostööd teha ka Euroopa Parlamendiga selles valdkonnas ning loodame teie abile, kui me nende ettepanekutega välja tuleme, selleks et need ambitsioonikad ideed ka ellu viia, suur tänu! Grazie, la relatrice per le conclusioni, desidera intervenire. kas raportöör soovib sõna kokkuvõtteks? Thank all the colleagues who contributed to tahaksin tänada kõiki kolleege, kes osalesid selles arutelus ja muidugi on eh, hea, kui esitatakse konkreetseid muudatusettepanekuid. Need äh, eh, militaarvõimekuse kasutamine viimase abinõuga, ma ei hakka nüüd siin algatama ideoloogilist arutelu selles küsimuses, kuid siiski Euroopa Liidu jaoks on oluline kasutada kõiki võimekusi, mis on ühenduses olemas. ja kui me räägime sõjalisest võimekusest, siis me ei räägi siin sõdade algatamisest erinevates maailma piirkondades, vaid pigem äh, selle võimekuse kasutamine vastavalt äh, nende volitustele, kuid muidugi kolleegid saavad esitada oma ettepanekuid, äh, kui nad soovivad osa nendest äh, lõigetest kustutada. tahaksin tänada ka komisjoni sõnavõtu eest, sest see annab meile aimu sellest, milline saab olema see teatis, millega komisjon arvatavasti järgmise aasta algus välja tuleb ja siin on oluline, et äh, meie Ahveti komisjoni poolt oleks siin kaasraportöör, äh, kes saaks äh, selles teemas kaasa rääkida. aitäh, proua Weber ja meenutan, et muudatuse, e-, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmes oktoober kell kaksteist ja siis hääletatakse äh, kakskümmend kaheksa, kakskümmend kaheksa oktoobril. järgmine päevakorrapunkt on Euroopa Investeerimispangale antav e-, Euroopa Liidu tagatis Euroopa Liidu välistele projektidele antavatest laenudest ja tagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks. ja siin on äh, arvamuse koostajaks äh, Vincent Peillon parlament äh, on nüüd kaasotsustusmenetluse käigus selle, sellesse teemasse kaasatud. Äh, meil oli ka vastav äh, raport, mis puudutas just Euroopa Investeerimispanga poolt antavaid laene ja kui me vaatame Euroopa Investeerimispanga rolli, siis siin lähtume just humanitaarabi ning välismõõtme olulisusest. Euroopa välisteenistus, mis äh, järk-järgult üha olulisemaks muutub, see kindlasti äh, on seotud äh, ka härra Bioni arvamusega. aitäh, härra esimees, te juba ütlesite äh, juba mainisite mitut olulist fakti. tõepoolest, Ahvet soovib, et ka meie arvamus oleks võimalikult nähtaval kohal ja me ei taha siin rääkida mingist Euroopa välisteenistujate palgaarmeest. teiseks Te rääkisite seda, et tegemist on kaasotsustusmenetlusega. ja seetõttu on vaja, et parlament ka täielikult oma rolli mängiks, teeks koostööd arengukomisjoniga, eelarvekomisjoniga ja et meil oleks viljakas arutelu selleks, et koos oleks meil võimalik välja tulla ühtse tugeva seisukohaga. Euro-, Euroopa Investeerimispanga toimimine iseenesest äh, lähtub äh, siin ka niinimetatud tarkade klubi raportist. Äh, siin lähtutakse Euroopa Investeerimispanga arengust viimastel aastatel ja ka erinevate investeerimisinstrumentide arengutest. nüüd arutelu algatuseks ähm, muidugi kõigil on võimalik äh, teha enda muudatusettepanekuid, kuid minu poolt on äh, siis ette nähtud viis põhilist äh, ettepaneku, kõigepealt kliimamuutuste vastase võitluse vahendite suurendamine, teiseks muudatus mis puudutab Euroopa Investeerimispanga toimimist, mitte äh, kehtestada regionaalseid piirmääri, vaid horisontaalseid piirmääri. kõigepealt kliimavastane, kliimamuutuse vastu, vastane võitlus, äh, sotsiaalmajanduslik areng ning äh, majanduskeskkonna toimimise parandamine ja kolmas äh, aspekt äh, on äh, parem finantseering nendele laenudele. ja samuti ka Euroopa Investeerimispanga toimimisvõimekuse suurendamine. samuti võime siin rääkida Euroopa Investeerimispanga mandaadi suurendamisega viiele äh, riigile ma ei hakka siin muidugi äh, ette ennustama, milline on teiste komisjonide arvamus, kuid äh, mina sooviksin toetada seda mandaadi tugevdamist, mille on komisjon välja pakkunud, kuid nüüd peaksime olema valmis ka järgnevaks, vaatama, millised on need väljakutsed, mis on uuel äh, finantsperspektiivi perioodil. esiteks, kui me soovime, et Euroopa Investeerimispank mängiks täielikult äh, oma rolli, siis äh, me peaksime ka selle finantsinstrumendi võimekust tõstma piirmäärade suurendamisega juba praegu on palju raha kasutatud ja kui me toome nüüd viis uut riiki praegu sisse ja kui me juba praegu finantsperspektiive äh, suurendame selle suurema geograafilise haardega, siis äh, see kõik peaks ka piirmäärade suurenemises peegelduma. me soovime muidugi ka, et äh, Euroopa Investeerimispank keskenduks mingitele konkreetsetele riskidele ja et nad siiski võtaksid arvesse äh, paremini ka Euroopa Liidu huvisid ning valikukriteeriumeid. ja tihtipeale on meil arutelusid siin ja ka Arengukomisjonis äh, selle viiesaja 500 miljoni euro suurune summa mikrokrediidi rahastamiseks, äh, selle täiendava va-, volituse andmine, kui meil äh, on, äh, kui meil keskendutakse just konkreetsetele teemadele, kui tõepoolest on ette nähtud lävendi suurendamine ja parem juurdepääs mikrokrediidile, siis on see lähenemine täiesti õige, liigub õiges suunas ja kindlasti peaksin arvesse muidugi võtma ka kodanikuühiskonna arvamusi. see muidugi eeldab seda, et äh, ka inimressurssi suurendatakse äh, ja tegevust, kõik, mis on suunatud äh, inimarengu küljele. räägitud on äh, ka sellest, et Euroopa Investeerimispank on küll äh, osaliselt neid märkusi juba arvesse võtnud, enam tehakse koostööd erinevate MTÜ-dega, kodanikuühiskonnaga, kuid äh, me peaksime olema ettevaatlikud äh, ning vaatama, et Euroopa Investeerimispank ei mängiks mingit rolli näiteks maksudest kõrvalehoidmisega seotud tegevustes, et selles osas peaks järelevalvet tugevdama ja kui me nüüd äh, räägime institutsioonilisest raamistikust, äh, siis peame mõtlema aruteludele erinevate institutsioonide vahel, kõigepealt äh, võimalus et Euroopa Investeerimispank ning Euroopa Arengu- ning Rekonstruktsioonipank võiksid oma koostööd tugevdada ja paljud on selle poolt ka juba sõna võtnud. teiseks me peaksime ratsionaliseerima oma vahendite kasutamist äh, arenguabi valdkonnas. see on äh, ettepanek, mis võib liikuda õiges suunas kohe sellest hetkest peale, kui Euroopa Komisjon kasutab äh, võimalust kontrollida seda, mis juba praegu toimub selles valdkonnas ja peaks välja tooma ka veel ühe seisukoha, mis on peegeldunud mitmetes raportites, mis siin on vastu võetud, ehk siis Euroopa Investeerimispanga tegevuse regionaliseerimine. juba Vahemere Liidu raportis on seda mainitud ja meie samuti toetame seda lähenemist, see aitab äh, enam keskenduda just kohalikule tasandile, leida enam kohaliku tasandi partnereid et äh, tõepoolest äh, need äh, finantsinstrumendid oleksid eesmärgipäraselt kasutatud. muidugi kõik Euroopa Liidu institutsioonid ning eriti just välisteenistus peaks olema täielikult pühendunud sellele koostööle komisjoni, Euroopa Investeerimispanga ja muidugi ka Euroopa Parlamendi vahel ja seetõttu on siin palju muudatusettepanekuid mis äh, siis näitab ka seda, et tegemist on väga olulise teemaga, mis peab leidma oma koha ka uue välisteenistuse toimimisel. E- suur tänu see oli väga selge ülevaade sellest teemast, nüüd aga pöördume erinevate variraportööride poole. proua Jennako, palun. aitäh, eesistuja see arvamus meie komisjonilt on eriti oluline, kuna see käsitleb välisteenistuse loomist ja räägib Euroopa välispoliitika rakendamisest äh, Euroopa Liidu huvides, samuti räägib siin niinimetatud tarkade klubi raportist ja näeme seda, kuivõrd hästi on siiani kogu see süsteem toiminud, see laenude andmine väljaspool Euroopa Liitu. ja kui me nüüd vaatame seda arvamust sisuliselt, siis tekib küsimus, kas Euroopa Liidu huvid äh, on äh, kolmandate riikide arenguhuvidega alati kooskõlas, alati see ei ole ju nii. kui me püüame kaitsta Euroopa huvisid, siis peaksime seda saama teha äh, samaaegselt äh, kolmandate riikide arengu aren-, edasiviimisega. ja kuidas me mõõdame edu arengueesmärkide saavutamisel, ma olen seda teemat äh, jälginud juba kaheksakümnendatest aastatest alates ning mulle tundub, et me ei saa öelda, et Euroopa Liidu välispoliitika oleks olnud edukas, kui me räägime arengu koostööst või arenguabist ja see ei ole olnud ka Euroopa Liidu majandus huvides nii et äh, võib äh, seada küsimuse alla, kas me tõepoolest oleme oma eesmärgid selles valdkonnas saavutanud. härra Pillon tuli välja väga hea seletusega oma arvamusele ja mulle meeldib see viiesaja miljoni euro äh, mikrokrediidi võimaluste suurendamise idee me oleme palju investeerinud kohalikesse ühendustesse, MTÜ-desse, kolmandates riikides, väikestesse sihtasutustesse ja mul on äh, küsimusi, kas äh, need kohalikud äh, organisatsioonid tõepoolest on toiminud meie huvides ja kas need ettevõtmised on olnud ka edukad? probleemiks mõnedes riikides on, on pigem vaesusevastane võitlus, mitte selliste väikeste eraldiseisvate projektide läbiviimine küsimused, mille tõstatas härra Peillon oma seletuses, äh, on kooskõlas ka nende äh, mõtetega, mida mina siin praegu esitan. ta räägib ka kuidas Euroopa Investeerimispank peaks koostööd tegema välisteenistusega, et meil peab olema mingi äh, järelevalve ka meie komisjonilt, mitte ainult Arengukomisjonilt? Grazie, kolleeg Giannakul. Prossimo intervento, relatore Umbra. suur tänu, proua Giannaku ja nüüd proua Haudala, palun. tänan, esimees. ma usun, et äh, on oluline aru saada Euroopa Investeerimispanga rahastamise määrast mis äh, globaalsel tasandil kaks aastat tagasi oli suurem kui Maailmapanga oma. ja praktiliselt üle kogu maailma tegutsetakse praegusel hetkel. tuleks järele mõelda selle üle, kuidas äh, parandada selle institutsiooni sidusust ja järjepidevust, arvestades seda, millised on Euroopa ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärgid. ma olen täiesti nõus sellega, et üks äh, põhieesmärke on suurendada EIB osalust äh, arenguprojektides. praegu on äh, eelistatud äh, kasumit tootvaid projekte, nii et ma tänan komisjoni ettepanekute eest, mis nõuavad, et projektide rahastamisel peaks erinevalt hindama nende mõju arengule aga enne, kui me suurendame Euroopa Investeerimispanga rahastamist, tuleks üle vaadata mehhanismid, mille abil on võimalik äh, luua sidusus äh, välispoliitika ja arengupoliitikaga. valitsusvälised äh, organisatsioonid on teinud kõvasti tööd, et saavutada EIB töö läbipaistvus. eelmisel nädalal kohtusin äh, ombudsmani härra Diamandorusega ja ma küsisin tema käest, et kuidas Euroopa Parlament saaks äh, tagada kodanike juurdepääsu läbipaistvusele ka kolmandates riikides ja tema toonistas, et äh, kui me räägime investeerimispangast, siis kodanikel peaks olema juurdepääs äh, ka nendele projektidele, mis puudutavad tegevust äh, kolmandates riikides. samuti tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et äh, osadel suuremahulistel projektidel võib olla väga suur keskkonnamõju. sellest on ka räägitud pikalt käesolevas mõjude hinnangus aga samuti tuleks hinnata projektide mõju piirkondlikele ja kohalikele konfliktidele, enne kui otsustatakse rahastamine. nii et äh, enne, kui me suurendame EIP rahastamist, peaks äh, väliskomisjoni raportöör äh, toonitama kooskõla välispoliitika eesmärkidega samuti lisaks üldistele poliitilistele eesmärkidele tuleks otsustada, et kas äh, Valgevene saab tunnustuse nii-öelda abikõlbliku riigi osas, olgugi et äh, demokraatlikke standardeid äh, seal ei ole juurutatud. raportööri idee viiesaja miljoni mikrokrediidi osas on suurepärane, aga kas me saame suurendada panga võimekust niimoodi, et oleks võimalik tagada selle viiesaja miljoni ka kohane kasutus, suur tänu. La parola al collega Huntis. tänan ja kõne saab äh, kolleeg Juntis, palun tänan. ka minu fraktsioon on arvamusel, et äh, kolleeg on teinud oma arvamusega väga head tööd ja õnne soovib talle selle puhul, aga esimees ja kolleegid, äh, ma pean ütlema, et mis puudutab seda tõsist teemat, siis minu fraktsioon tahab tähelepanu juhtida kolmele aspektile. kõigepealt raportöör ja kõik kolleegid, kes on sõna võtnud, on rääkinud äh, poliitilistest eesmärkidest ja Euroopa Liidu äh, välispoliitilistest eesmärkidest, need on kõik loomulikult äh, väga olulised. minu fraktsioon on arvamusel, et Euroopa Liidu senised äh, positsioonid, mis on vastu võetud välispoliitikas, ei ole õiged. me usume, et äh, Euroopa Investeerimispanga tegutsemiskriteeriumid ja raamistik äh, on valed, meil on mitmesuguseid reservatsioone ja me oleme esitanud ka muudatusettepanekud, mis väljendavad meie muresid ja toovad meie seisukohad paremini esile edasi. oleme rääkinud siin äh, välispoliitilistest eesmärkidest ja arengueesmärkidest kolmandates riikides, aga meie arvates peaks Euroopa Investeerimispanga poolt äh, pakutav rahastus võitlema vaesuse vastu ja tegelema keskkonnateemadega. aga praegusel hetkel raha nendele valdkondadele ei anta ja see on äh, murettekitav. tihtipeale on ka kaudne seos äh, Euroopa Investeerimispanga tegevuse ja välisteenistuse vahel arvamuse koostaja ütleb, et Euroopa Investeerimispank ja välisteenistus peaksid tegema ettevalmistavat koostööd, see on muudatusettepanek number kümme. meie ei ole nõus sellega, kui äh, pannakse kokku sõjalised ja majanduslikud meetmed. eriti tõesti valmistab meile muret äh, see eri valdkondade kokkupanemine, me esitame ka vastavad muudatusettepanekud. oluline on mitte ainult infot pakkuda, mida on siin ka mainitud, vaid äh, Euroopa Parlament peab olema tugevamalt kaasatud planeerimisfaasis. toetame mitmeid äh, arvamuse koostaja härra Peioni muudatusettepanekuid, eriti mis puudutab äh, ülemmäära tõstmist ja väga oluline on, et äh, pangal ei lubataks äh, olla kaasatud tegevustesse, mis võiks kuidagi viia maksudest kõrvalehiilimiseni, see puudutab äh, neid maksuparadiise ja muud sellist. lõpetuseks, esimees, minu fraktsioonil on omad reservatsioonid ja nendel olulistel teemadel, mida praegu mainisime, esitame ka vastavad muudatusettepanekud ja meie arvamuse kohaselt peaks siin dokumendis olema rohkem öeldud kliimamuutuse vastase võitluse kohta, sest see on väga oluline teema. tänan, härra Salafranca, palun. härra Salafrancos, palun. härra esimees mina isiklikult äh, olen arvamusel, et äh, laene tuleks anda arengu eesmärkide saavutamiseks. kui me soovime Euroopas edu saavutada. mõnikord äh, loomulikult äh, antud laenud endaga majanduslikku kasu kaasa ei too. nii, nüüd edasi selgituste juurde, mis on pandud kokku arvamuse koostaja poolt. et kas äh, laenud äh, vastavad nende riikide vajadustele, kellele nad antakse, või on nende laenude näol tegemist äh, lihtsalt Euroopa Liidu majanduslike huvide edendamisega, et võib-olla me üritame lihtsalt oma mõjusfääri laiendada nendesse riikidesse. ma kardan, et äh, suur osa rahast äh, raisatakse lihtsalt ära, ilma et äh, mingit sisulist tulemust saavutataks Euroopa Liidu siseselt on palju probleeme Itaalias, Hispaanias, Kreekas, Belgias, Saksamaal. kõik äh, küsivad raha, ka Euroopa Liidus. nii et äh, võib-olla ei ole õige aeg hakata seda raha raiskama kolmandate riikide peale, ilma et meil oleks mingeid sisulisi tulemusi. nii et ähm, võib-olla tuleks uurida seda, kuidas äh, rahastada VKE-sid äh, Euroopa Liidus, kes kannatavad majanduskriisi tõttu ja me peaksime olema ettevaatlikud selles osas, et laiendame rahastamist kolmandatesse riikidesse aina enam tänan. enne kui ma annan sõna komisjonile, investeerimispangale ja härra Peijole, meenutan teile, et muudatusettepanekute esitamise tähk on, tähtaeg on seitsmendal oktoobril kell kaksteist null null ja kui keegi rohkem sõna ei soovi, siis annan sõna härra Kasoonile, palun. Uh, like to... suur tänu kõigepealt tahaksin tänada härra Bejooni selle raporti eest ja nende uuendusmeelsete ideede eest, samuti tahaksin tänada härra Bejooni ja ka teisi komisjoni ettepaneku üldise toetamise eest. esiteks tahaksin rääkida härra Bejooni muudatuste finantsaspektidest. ma olen nõus sellega, mis puudutab summade ja tagatiste ümbersuunamist. tõsi on see, et komisjon hindab väga Euroopa Liidu garantiid ning kui aga me räägime ülemmäärade tõstmisest, siis tuleb arvestada seda, missugune saab olema mõju Euroopa eelarvele, sellepärast et selle mõju ulatub ka järgmisse finantsperioodi. küsimus äh, sellest, kas on võimalik taas kasutada äh, tagasi makstud rahasid, see on väga hea mõte ja kuigi siin on äh, õiguslik alus teine ja parlament võib meid aidata siin selleks, et see olukord lahendada. mikrokrediitidest rääkides kui see uus mandaat tähendab olemasolevate ülemäärade vähendamist, me teame, et nõukogu ei ole nõus suurendama ülemäärasid, siis võib-olla saab meil olema ka teatud reservatsioone selles osas, aga kui me saame äh, asja ära selgitada, et kohaliku erasektori arendamise raames on võimalik ka suurendada ka neid mikrokrediite, siis see on väga hea. institutsionaalsetest küsimustest rääkides siis äh, tõsi ta on, järgmise finantsperspektiivi ajal me võiksime äh, võtta järelemõtlemise aega ja analüüsida neid ideid, mida parlament ka ette pani, aga väga detailseid sõnastusettepanekuid äh, me küll ei tahaks äh, Äh, et, et, et, et näiteks mandaadis oleks välja toodud nüüd mingisugused sidemed EBRD ja EIB vahel väga detailselt, seda me alles hakkame arutama, see kuulub alles äh, edaspidiste arutelude juurde ja praegu sellega piirduksingi. suur tänu! La parola al doktor Dominique de Crayoncourt per la Bay. nüüd aga järgmine kõneleja. EIB esindaja, suur tänu! Äh, seegi ettepanek on väga äh, huvitav. see on panga poolt vaadatuna vägagi tervitatav, sest me toetame seda ettepanekut täielikult, kuid tahaksin kõigepealt öelda, et kogu meie tegevus väljaspool Euroopa Liitu on suunatud ainult sellele, et toetada Euroopa poliitikat see ongi see põhjus, miks meie pank on üldse olemas ning see ongi see, mida me püüame saavutada. ja asjaolu, et president Maistat täna hommikul äh, äh, kohtus parlamendi viie komisjoni raportööridega, et seda ettepanekut arutada, see näitabki seda, kuidas me tahame parlamendiga dialoogi pidada ja tahame olla ka poliitiliselt aruandekohustuslikud parlamendi ees Euroopa poliitikate rakendamisel. ja selles küsimuses tahaksin ma öelda ka seda, et me oleme väga tihedas seoses komisjoni, parlamendi ja nõukoguga, vaid ka kontrollikojaga, kes omab juurdepääsu meie tegevusele ja ka Euroopa ombudsmaniga, keda siin ka varem mainiti. me oleme leppinud temaga detailselt kokku selles, et ombudsman saab meie tegevust Äh, analüüsida ja seega on ka toimumas praegu ja senimaani üsna edukalt. Äh, see puudutab siis kõik esimest punkti. me oleme väljaspool Euroopa Liitu tegevad selleks, et teotada Euroopa Liidu poliitikaid ja Euroopa Liidu välisteenistuse äh, tegevust. teine punkt, mida ma tahan käsitleda, see puudutab meie tegevuse olemust. näib, et tasapisi jõutakse konsensusele selles mõttes, et ei peaks EIB-d muutma arengupangaks, vaid pigem äh, tugevdada meie panga tegevuse arengule suunatud tegevust. ma arvan, et see on pragmaatiline lähenemisviis, oleme valmis seda edasi analüüsima, tahaksin rõhutada seda, et meie mm, asutus öö, äh, on väga öö, mm, Mm, väike asutus selles mõttes, et meil on väike personal, me oleme väga kokkuhoidlikud oma tegevuses ning äh, kui me räägime meie oma tegevuse äh, sellest aspektist, mis on suunatud vaesuse vähendamisele, tähendab ka seda, et meil peab olema suurem tähe-, äh, kätt, juurdepääs toetustele, sest vaesemates riikides ei ole võimalik kõike turutingimuste järgi seada. nüüd, kui me räägime summadest ja äh, Eh, piirmääradest, mis on väga oluline siin dokumendis, siis sellega seoses meil on tõesti raskusi, mis tuleneb sellest, et vastavalt teie soovile, tulles vastu teie soovile, eh, on pank eh, oma rahasid ette ära kasutanud, et reageerida kahe tuhande kaheksakümne üheksanda aasta kriisile. ja see tähendab seda, et ülemääradeni on palju kiiremini jõutud ning meil on praegu tühi eriti just liitumiseelses valdkonnas, kuidas seda lahendada, see ei ole väga kerge küsimus, aga kindlasti tahaksin ma toetada seda mõtet või neid mõtteid, mida teie raportöör, komisjon ja väljendasid, nimelt et öö, vaadata, otsida vahendeid teistest valdkondadest, näiteks proportsionaalselt suurendada uute riikide osa, kasutada tagasimakseid riskikapitali jaoks, kuigi tegemist ei ole täpselt sellesama eelarvereaga, või kolmandaks, et omandada, omada paindlikkust ka piirkondade vahel. kui näiteks üks piirkond on juba ülemäärani jõudnud, teine veel mitte, et siis äh, vastavalt asju nende vahel tasakaalustada. rõhutada tahaksin ka seda, et Euroopa Investeerimispank on väga öö, äh, tugevalt tunnustanud ECOFIN-i äh, äh, järeldusi ja kuna meie oleme siin äh, eestvedajateks hakanud, siis ja me oleme teinud selles valdkonnas oma poliitika ja reeglid väga rangeks, siis see tähendab seda, et abisaajad riigid kasutavad ka teisi allikaid, mitte meie omi. nüüd institutsionaalsed küsimused on üsna keerukad ja võib-olla parem oleks mitte katsuda neid praeguse vahearuande käigus ära lahendada, vaid pigem võib-olla järgmise mandaadiperioodi jooksul, siis et me saaksime neid koostööplatvorme paremini üles ehitada, nagu teie raportis ka ette pandud, koos teiste finantsasutustega ja see oli kõik, mida ma soovisin lisada, suur tänu. kolleeg Salafranca soovis sõna. palun vabandust, et praegusel hetkel sõna küsisin. tahtsin öelda vaid seda, et Euroopa Investeerimispanga tegevusel on välismõõde, sest ta ju rahastab kolmandates riikides projekte, mis on seotud Euroop-, mis on assotsieerunud või seotud Euroopa Liiduga, sellepärast me ei peaks eelistama Euroopa Liidu liikmesriike siin. me peame väga hoolikalt vaatama, kuidas neid vahendeid kasutatakse. me peame olema tõhusad selleks, et äh, endale seatud arengueesmärgid saavutada. ning olemas on ju terve rida vahendeid, liitumiseelne äh, rahastamisvahend muude hulgas kokkulepped Kesk-Aasia riikidega, Ladina-Ameerika riikidega, Hiinaga, Indiaga, Aasia riikidega. härra esimees, me peame tõesti olema väga hoolikad ja ettevaatlikud, kui me nüüd EIP jaoks uut mandaati koostame. me ei tohi unustada ka seda, missugune on meie uus finantsperspektiiv ei tohi äh, jätta kahe silma vahele juba olemasolevaid kokkuleppeid tuleb, nende osas tuleb läbi rääkida, tuleb arvesse võtta neid kohustusi, mis on juba praegu võetud. see oligi kõik, mida ma tahtsin öelda. ja kõike seda me peaksime kogu aeg silmas pidama, suur tänu! suur tänu, härra Saras Frankale! enne kui ma annan nüüd sõna kolleeg Bejonile vastamiseks tahaksin ma loomulikult kõigepealt tänada teda selle suurepärase tasakaalustatud töö eest ja nüüd on teil sõna, palun. aitäh, härra esimees, aitäh teile kõigile. nüüd äh, üleskutse ettevaatlikkusele kolleeg Salafrankalt, äh, muidugi see langeb äh, kokku ka eelkõnelejate tooniga, sest tegemist on see väga keeruka teemaga ja proua Janaga ütles midagi, mis on äh, väga õige, mida võiks veelgi enam selles äh, arvamuses rõhutada, mis oli isegi ehk läbivaks jooneks kogu selle arvamuse puhul. kõigepealt peame muidugi küsi-, küsima enda käest, milline on meie tegelik eesmärk. ühelt poolt me peame lepitama arengukoostöö, abi ja arengukoostööpoliitikat ja siin räägime vaestest riikidest eelkõige ja teiselt poolt äh, räägime ka Euroopa Liidu majandushuvidest, me ei saa siin olla täiesti äh, naiivsed ning äh, seda poolt mitte üldse käsitleda ja sellest vastuolust võivad tekkida ka teatud dilemmad. nii et me peame arengukoostöö eesmärkidest kinni pidama ning samuti tagama ka äh, Euroopa Liidu majandusliku äh, võimekuse, sest äh, arenguriikides on, äh, tegevad ka teised suured riigid, rikkad riigid, kellega me oleme konkurentsis. ja me oleme palju siin arutlenud oma arengu abipoliitikast, rääkisime sellest hiljuti just Lähis-Ida kontekstis kuid äh, äh, siin äh, on siis, lisandub veel ka see majanduspoliitiliste eesmärgide aspekt, nii et olen proua Janakuga täiesti nõus, me peame neid kahte aspekti üheaegselt kaaluma. proua Hautala läbipaistvuse nõue peab kindlasti olema üks põhilistest. me püüame juba praegu enam koordineerida kokkulepet komisjoni ning Euroopa Investeerimispanga vahel ja meie Euroopa Parlamendis peaksime veelgi enam keskenduma näiteks mikrokrediidi puhul mitte just äh, nendele seemadele, nendele summadele või summade suurendamisele, vaid pigem menetluse käigule ja protseduurile, selleks et see kõik muutuks äh, tõhusamaks, äh, läbipaistvamaks. ja seda on soovinud muidugi ka komisjon ja sellesse protsessi peaks enam olema Äh, kaasatud ka parlament, parlament muidugi ei saa siin muutuda täite, täidesaatvaks äh, võimuorganiks ning võtta üle komisjoni rolli. me peame siiski võimude lahususest äh, lähtuma. nüüd aga mulle tundub, et me jõudsime konsensusele selles osas, mis puudutab kliimamuutuste vastast võitlust ning lisavahendite eraldamist. proua Haudala, proua Janakis, kõik need ettepanekud minu arust on väga head. me peame samas olema ettevaatlikud. Need finantsraskused, mis võivad eh, esile tulla nii liikmesriikides kui ka väljaspool, need ei tohiks siiski piirata meie välispoliitikat, miks? sellepärast, et äh, need äh, vahendid, äh, mida me kasutame Euroopa Liidu sees, need peegelduvad alati ka väljaspool ja kui me otsustame, et me ei ole enam tegijad ülemaailmsel areenil, siis sellega kanna-, selle all kannatab siis ka Euroopa Liidu majandus nii et äh, me peame alati pöörama oma pilgu sinna, kus majanduskasv äh, parasjagu aset leiab, peame arvesse võtma ka oma ettevõtete huvisid ja nagu ütles proua Haudal, on väga oluline ka hariduse teema. Bene, non ci sono altri interventi, passiamo all'ultimo punto di sta- kui rohkem sõnavõtusoove ei ole, jõuame täna ennelõunase päevakorra viimase punktini, milleks on kolleegi härra Pelderi raporti projekt Euroopa Liidu lähenemisest Iraanile. daamid ja härrad, olukord Iraanis on jätkuvalt väga murettekitav nii sisepoliitika kui ka tuumaküsimuste seisukohalt. mingisuguseid arenguid ei ole toimunud, vaatamata rahvusvahelise kogukonna tehtud jõupingutustele ning eriti ma räägin Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide, Hiina, Venemaa, Prantsusmaa jõupingutuste selles valdkonnas. <clears throat> resolutsioon äh, mm, üheksandal juunil äh, vastu võetud äh, resolutsioon tuhat üheksasada kakskümmend üheksa, mis nägi ette jälle sanktsioone, samuti Ameerika Ühendriikide, Jaapani, Euroopa Liidu, Austraalia, Kanada ühepoolsed sanktsioonid on äh, siin mainimist leidnud ja härra Velderi raport käsitleb kõiki neid teemasid ja käsitleb ka seda, missugune sensitiivne olukord on meie suhetes. Euroopa Parlamendi delegatsioon Iraaniga suhetes härra Lokpilleri juhtimisel, kes ka on kohal, <clears throat> kavatses minna visiidile, kuid see viimasel hetkel jäeti Iraani võimude poolt ära ning lõpetuseks ütlen, et sellel kuul on kavas üks visiit, kuid on teatud kahtlusi, kas sedagi on võimalik ellu viia. nüüd aga annan sõna järje härra Pelderile, et ta saaks oma sõnavõtuga esineda. suur tänu! Eh, suur tänu, härra esimees, austatud kolleegid. pärast eh, pikka uurimistööd esitan ma teile kokkuvõtliku eh, raporti, algselt oli see poole pikem ja ma loodan, et äh, see raport äh, Euroopa Liidu lähenemisviisist Iraani kohta köidab teie tähelepanu. ma räägin kõigepealt siseolukorrast äh, Iraanis, siis räägin inimõiguste olukorrast, kolmandaks tuumaküsimustest ja neljandaks Iraani välissuhetest. nii, mis puudutab sisepoliitikat, siis äh, kahtlemata on selge, et ähm, Iraani valitsus on silmitsi paljude suurte väljakutsetega. leiavad aset võimuvõitlused eri rühmituste vahel, eliidi hulgas on suured sotsiaalmajanduslikud äh, probleemid, on äh, mitmed äh, julgeoleku ja turvaprobleemid paljud äh, Iraani kodanikud on rahulolematud valitsusega. Iraani valitsus ei ole suutnud äh, siseprobleemidele lahendusi leida. kahe tuhande üheksanda aasta kevadel võitis äh, presidendivalimised Ahmadinejad ja kasutades revolutsiooni ettekäänet äh, ajas ta opositsiooni laiali. on filmitud äh, film äh, opositsiooni tegevusest ja sellest, kuidas neid taga kiusatakse. nii Iraani siseselt kui ka väliselt, kusjuures kaheldi presidendi võimekust majandusprobleemidest ülesaamisel. ja see roheline liikumine, see opositsiooni liikumine on seadnud küsimärgi alla kaks tuhat üheksa juunis toimunud valimiste legitiimsuse ja nad esitavad õigusega küsimused, et äh, kus on mu hääl ja kuhu on läinud naftatulud. Iraanis on äh, endiselt palju inimõiguste alaseid rikkumisi ja ma loodan ka, et äh, komisjon ja nõukogu võtavad selles osas omad seisukohad. Iraani kodanikud on avaldanud rahumeelselt meelt näiteks presidendivalimiste järel. Nad äh, palusid äh, õiguslikku äh, kontrolli ja uuringut, aga nende meeleavaldused suruti ääretult vägivaldselt maha. Iraani valitsus avaldab tugevat survet ka ÜRO eriuurijatele, kes äh, tutvuvad erinevate probleemide aspektidega Iraanis. oluline on äh, nõuda Iraanilt, et nad äh, jätaksid lõpuks ometi rahule inimõiguste aktivistid. Iraani valitsusele tuleb selgeks teha, et usuvabadusest äh, kinnipidamine on kohustuslik. me peaksime oma ametlikel visiitidel Iraani võtma ühendust ka inimõiguste aktivistidega. kindlasti tuleb nõuda poliitiliste vangide vabastamist. oluline on äh, kaotada mitmete meediaväljaannete suhtes kehtiv äh, keeld Euroopa Liit peaks äh, avaldama tugevat äh, tuge Iraanis äh, blogijatele, see on hea võimalus saada infot selle kohta, mis erinevates kohtades Iraanis toimub, nagu see oli ka pärast presidendivalimisi. meil on vaja kontakteid Iraani parlamendiga, et me saaksime teineteisel vastastikku külas käia, aga samas tuleb nõuda inimõiguste olukorra parandamist nüüd äh, tuumapoliitika juurde. me toonitame, et Euroopa Liit äh, püüdleb diplomaatilise lahenduse poole tuumaprobleemis, samas jällegi Iraan äh, takistab äh, rahvusvahelisel tuumaenergia agentuuril läbi viimast kontrollitegevusi. meil peaks olema selline tõhus poliitika Iraani suhtes, mitte selline kaherööpmeline poliitika, mida nõukogu on seni viljelenud, nagu ma ütlen punktis seitseteist. ja lõpetuseks. me peaksime Iraani poliitika tugevalt äh, siduma äh, teiste sarnaste poliitikatega, vaadake näiteks punkti kakskümmend kaks. tuumapoliitikas mängivad olulist rolli ka Hezbollah ja Hamas. asja teeb veelgi keerulisemaks see, et äh, Iraan ja Türgi on tihedates suhetes omavahel aga siin tekib mitmesuguseid küsimärke, arvestades seda, et Türgi on Euroopa Liidu kandidaatriik ja samas Iraan ähvardab meid äh, oma tuumapoliitikaga. ja viimane oluline punkt. siin äh, raportis äh, mõistetakse rangelt hukka Iraani tahe pühkida Iisrael maakaardilt. Iraani president on eitanud ka holokausti toimimist ja ma loodan, et Euroopa Liit teeb koos liikmesriikidega kõik selleks, et tagada Iisraeli riigi püsimajäämine. tänan härra Pelder, esimesena saab äh, sõna proua Lohpilder, palun. tänan selle raporti eest. me saime selle raporti kirjaliku versiooni alles eile pärastlõunal, nii et minu poolt äh, ainult esialgsed märkused ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, äh, kaheteistkümnes oktoober, on küll äh, väga napp äh, aeg, see on meie jaoks esimene Iraani dokument ja meil peaks olema rohkem aega arutlemiseks, et dokument kujuneks väga heaks. minu arvates on siin välja toodud teemad väga head, aga kui me räägime Iraani rollist äh, seal piirkonnas, kus ta asub, siis äh, ei peaks võib-olla mainima ainult äh, ohtu ja negatiivset rolli, vaid äh, toonitama, et Euroopa Liit vajab koostööd Iraaniga, kui me räägime näiteks olukorrast Afganistanis või Iraagis. samuti võiks siin dokumendis juhtida tähelepanu vajadusele töötada välja Euroopa Liidu kõikehõlmav poliitika Iraani suhtes. mitte, et äh, loetletakse üles üksikud äh, aspektid, vaid et pandaks kõik äh, kokku. loomulikult on iseenesestmõistetav, et rahvusvahelist poliitikat mõjutab USA suhe Iraani, nagu öeldakse, ka siin äh, punktis kakskümmend kolm, aga õnneks on äh, praegune USA valitsus äh, siiski valmis ka poliitilisi lahendusi leidma erinevalt eelmisest. meie peaksime aga toonitama, et me soovime Euroopa Liidu poliitikat Iraani suhtes, mis oleks loomulikult läbi räägitud ka USA-ga mulle meeldiks, kui me juhiks tähelepanu Brasiilia ja Türgi vahelistele läbirääkimistele, mis tuumapoliitika alal läbi kukkusid. me peaksime esile tõstma Türgi positiivset rolli läbirääkijana. seda kõike selleks, et leida poliitilised lahendused. ja mis puudutab nüüd üksikuid küsimusi, siis äh, inimõiguste valdkonna kohta teen ma omad märkused kirjalikult. ja juhin tähelepanu ka sellele, et käesoleva mandaadi aja jooksul oleme me võtnud vastu juba äh, kolm resolutsiooni Iraani kohta. ja me peaksime nõudma, et äh, Iraani piirkonnas loodakse pikaajaline tuumavaba piirkond. Euroopa Komisjon peaks äh, andma ka regulaarselt äh, aru sanktsioonide mõjust Iraanile, meil oli hiljuti Iraani delegatsioonis sarnane kohtumine, mis oli väga hea võib-olla võiks äh, siia raportisse sisse viia nõudmise, et äh, me saaksime regulaarselt infot äh, Euroopa Komisjonilt sanktsioonide mõju kohta. seda infot tuleks saada ka ÜRO-lt, vastavatelt ametkondadelt ja siis me saaksime uurida, kas nendel sanktsioonidel on ka negatiivne mõju paljudele Iraani kodanikele lõikega neliteist äh, ma ei ole päris nõus, mis puudutab äh, Iraani delegatsiooni reisimist. me kohtleme teisi delegatsioone ebavõrdselt, kui me siin äh, nõuame, et äh, esimene toimub ainult äh, siis, äh, kui äh, toimuvad konkreetsed edasiminekud inimõiguste alal, sest muidu me ei võiks ju reisida ka Iraaki ja Afganistani või ka USA-sse, kus endiselt rakendatakse turma, surmanuhtlust, nii et siis koheldakse delegatsioone siiski ebavõrdselt. härra Pelder ütles, et inimõiguste olukord ja opositsiooniliikmete olukord halveneb ta ütles, et äh, mingisuguseid olulisi parandusi ei ole toimunud. see siseolukord on selline, mille eest äh, Iraani valitsus on vastutav. on palju Iraani kodanikke, kes äh, kannatavad võimul oleva režiimi all et me peaksime selles dokumendis juhtima tähelepanu Iraani riigi kui sellise tähtsusele, inimeste ja kultuuri rollile eraldiseisvalt sellest režiimist, kes seal praegu valitseb. nii et me peaksime mõistma hukka inimõiguste rikkumised, tuumateemaga ringi käimise, me peaksime mõistma hukka Iraani negatiivse mõju kogu piirkonnale, aga samas tuleks äh, raportis äh, teha vahet äh, riigivalitsuse ja kodanike potentsiaali vahel täna eh,. Sì, prima di dare la parola alla collega nüüd enne kui annan sõna proua Munizile, kes on siin variraportör tahaksin selgitada, et muudatusettepanekute tähtaeg lükati edasi üheksateistkümnenda oktoobrini kella kuueni õhtul. ma arvan, et sellest oli juba ka eile juttu, aga võib-olla kõik lihtsalt ei saanud seda teadet kätte. nõnda siis üheksateistkümnes oktoober kell kuus õhtul, nüüd aga järgmine kõneleja. suur tänu. me oleme Iraani poliitika erinevate aspektide kohta võtnud vastu juba sel aastal mitmeid resolutsioone, sel aastal juba kolm. meil on olnud äh, uuringuid, seminare, mis on pühendatud Iraani küsimustele, äh, Iraani rollile piirkonna äh, esindajana, samuti strateegilisele tähtsusele ning äh, nüüd meil on tarvis sellist raportit, mis moodustab kõige selle jaoks raamistiku ja mis üleüldiselt kirjeldab seda, missugune peaks olema Euroopa Liidu poliitika Iraani suhtes. me ei peaks seda võimalust kasutamata jätma. me ei tohiks teha mingisugust nõrka raportit või hüplikku raportit, arvestades kõike seda tööd, mis on juba ära tehtud. me peame olema väga hoolsad seda raportit kokku pannes nõnda, et ta oleks tasakaalustatud. see projekt praegu on struktuuri poolest väga hea, aga minu meelest on siin veel terve hulk asju puudu. üks põhiteemasid, mida me, meie siin parlamendis ikka käsitleme, inimõiguste teema, siis ma arvan, et selles raportis öö, äh, rõhutakse küll liiga palju usuvähemuste tagakiusamisele, aga ei mainita piisavalt palju naiste olukorda, inimõiguste olukorda tervikuna, surmanuhtluse küsimust, e, inimõiguste rikkumiste e, puhul Euroopa reageer-, reageeringule ja paljudele muudele asjadele. muidugi kõiki inimõiguste aspekte me ei saa siin üles lugeda, aga siiski peaks mõningaid muid siin selles alajaotuses ikkagi mainima mis puudutab tuumapool, tuumaküsimust, siis siin ei viidata viimastele arengutele, näiteks Türgi ja Brasiilia ettepanekutele ja nende võimalikele tagajärgedele. et kõige, olukorra kõige viimast kirjeldust ei ole mm ja välissuhetele äh, pühendatud osas rõhutatakse liiga palju Iisraeli ja ma ei ole nõus sellega, kuidas käsitletakse Türgit ja Türgi rolli. möönan, et Türgi mängib võtmerolli ning meil tuleb meeles pidada ka seda, missugused on Türgi head suhted Iraaniga, et selle kaudu püüda äh, parandada ka Iraani rolli piirkonnas tegeva äh, riigina. Äh, et me saaksime selle kaudu stabiilsust suurendada. ärgem unustagem Iraani ja Afganistani vahelisi seoseid, üleüldisi, üleüldiselt Kesk-Aasiaga seotud arenguid Äh, pidage meeles äh, Talibaniga seotud viimaseid arenguid, mis on olulise tähtsusega. minu meelest siin on üks lõiku puu, lõik puudu. Ähm, <clears throat> ma olen üldiselt nõus selle struktuuriga, aga ehk peaks siin olema ka selline osa, kus meil on ettepanekud kirjas selles suhtes, kuidas Euroopa peaks reageerima, ma võiksin teile juba mõned näited tuua. rändepoliitika mm kuus tuhat Iraania pagulast ootab Türgis Euroopasse pääsu, kuidas sellega toime tulla? Holland ja Saksamaa on juba teatud poliitikad välja kujundanud, miks meil ei võiks siis olla üldine Euroopa poliitika äh, nende pagulaste suhtes? olen nõus proua Lohpiloga seoses äh, neljateistkümnendas punktis väljendatuga selles mõttes, et kas külastada või mitte külastada erinevaid riike delegatsioonidega ja kas siduda neid visiite inimõiguste rikkumistega, me peaksime uurima kõiki neid võimalusi, kuidas suhteid parandada ja dialoogi edendada. siseolukorrast rääkides eh, on minu meelest härra Pelderi raport eh, üsna skemaatiline Iraan on väga keerukas riik, seal on palju erinevaid osapooli. ja kui me siseolukorrast hakkame rääkima siin raportis, siis tuleb seda kõiki neid erinevaid osapooli arvesse võttes ka teha. mõned osad on aktsepteeritavad, jah, näiteks lõige kaheksa mis puudutab blogosfääri ja mm, ajaveebide pidajaid, see on väga hea, me oleme parlamendis juba pöördunud Euroopa tehnoloogiafirmade poole, et nad no, hoiduksid tehnoloogia, kahese kasutamisega tehnoloogia äh, viimisega Iraan, viimisest Iraani, sellepärast et seda võiks äh, võimude poolt kasutada seal äh, interneti kasutamise piirangu, piiramiseks. siis punkt kaksteist, kus käsitletakse mm, esindaja küsimust Äh, või äh, ÜRO eriraportööride küsimust. siin on üks, meile meeldiks, et oleks üks ÜRO eriesindaja, kellel oleks pädevus kõikide Iraaniga seotud küsimuste lahendamiseks. meil oli selline süsteem kahe tuhande teise aastani ja tahaksime tagasi tulla selle teema juurde. siis veel üks asi, mille me oleme parlamendis juba vastu võtnud, nimelt me peame me peame neid erinevad alapeatükid siin lõpuni kirjutama ja ta ja taastama ka tasakaalu, näiteks inimõiguste küsimuse puhul me ei tohiks rääkida ainult usuvähemustest, aga hõlmama ka teisi aspekte, kus inimõigustega on probleeme Iraanis. on väga oluline, et kui äh, käsitleme sanktsioonide küsimust ja seda me ka ju käsitlesime oma hiljutises resolutsioonis, nimelt, et kui meil on sanktsioonid, et siis need oleksid ka suunatud inimõiguste rikkumise vastu Iraanis. me oleme palunud, et riigid, liikmesriigid teeksid seda ja et nõukogu käsitleks sellega, seda küsimust, nii et me tahaksime, et see oleks kõik raportisse sisse pandud. palju on veel ära teha kasvuruumi paremaks muutmiseks, on selle raporti osas ja samuti tahaksin tänada raportööri selle raporti kokkupanemise eest, suur tänu! La parola all'altro relatore Ombra, il... nüüd eh, järgmine var-, variraportöör. härra Kaaler, palun. tänan, esimees. suur tänu kolleeg Pelderile raporti eest ja need kolleegid, kes eh, eelnevalt eh, sõna võtsid, juhtisid tähelepanu sellele, et struktuur on õige, teemad, millele tähelepanu juhitakse, on õiged. eelkõnelejad juba mainisid ära mõned punktid, äh, mida ka mina soovisin mainida. nüüd öö, äh, omalt poolt tahaksin veel lisada, et öö, äh, lõigete ja taanete suhe on praegu nüüd äh, paragrahvide kasuks küll, aga sellegipoolest peaks alguses neid äh, taaneid natukene vähem olema. ja me ei peaks äh, kindlasti detailselt panema siia raportisse ka kirja, mida ütles kõrge esindaja proua Ashton. mis puudutab nüüd sisepoliitikat, siis nagu juba osaliselt ka öeldi, me peaksime mainima vähemalt äh, lühidalt äh, ära selle, kuidas riiki valitsetakse, kes otsustab, kuidas äh, kulgeb info, sellepärast et äh, muidu ei mõista me praktiliselt üldse Iraanis toimuvat, meil tuleb mainida äh, ekspertide assambleed, äh, meil tuleb mainida justiitsametkondi, meil äh, tuleb äh, mainida ka võimul olevaid nõukogusid ja muid, sest muidu ei anta poliitilisele hinna, poliitilisele olukorrale piisavalt adekvaatset hinnangut. Euroopa Liit teeb erinevates poliitikavaldkondades koostööd Iraaniga, näiteks äh, narkokontrolli valdkonnas ja arenguabi valdkonnas. me peaksime mainima koostööd ka näiteks äh, põgenike abi valdkonnas tuleks kindlasti parandada infovahetust Iraaniga, mina ka hääletasin selle poolt, et äh, Euronews hakkab saatma saateid äh, Iraaniga farsi keeles, see kindlasti parandab äh, iraanlaste informeeritust. inimõiguste kohta öeldu on täiesti õige, aga samas tuleks kindlasti mainida mitte ainult usuvähemuste õiguste rikkumist, vaid ka mm, vähemusi, tuleks mainida naiste õiguste rikkumist ja surmanuhtlust. me peaksime olema konkreetsemad, kui me räägime vaimulike nõukogu otsusest, mis puudutas ühte kahekümneaastast vanglakaristust, me peaksime selle kindlalt hukka mõistma. mis puudutab äh, välissuhteid, siis minu arvates on oluline toonitada, et mitte ainult Euroopa Liidu ja USA vaheline poliitika kooskõlastamine ei ole oluline tähtis on äh, globaalsel tasandil ÜRO-s Iraanile selgeks teha, et äh, kõik riigid on äh, Iraani tuumaprogrammi vastu. julgeolekunõukogus loomulikult Venemaa ja Hiina ei toeta sanktsioone, aga me peaksime Iraanile selgeks tegema, et kõik Julgeolekunõukogu liikmed on teie programmi vastu. iraanlased peaksid sellest äh, aru saama ja me peaksime püüdlema selle poole, et äh, tõesti maailma riike Iraani küsimuses äh, ühtsena hoida. üks kolleeg kritiseeris äh, seda, kuidas härra Pelder läheneb Türgile, see puudutab äh, punkti kakskümmend kaks, mina jällegi väga toetan seda punkti, on äh, tõesti väga imelik, äh, kuidas Türgi räägib Iraani kohta, ta näitab muresid nagu palju väiksemal, kui nad tegelikult on. ja mis puudutab tuumaküsimuste peatüki, siis seda ma natukene laiendaksin veel ja välissuhete teemat tuleks ka samuti täiendada juba kolleegide poolt mainitud aspektidega. nii palju siis minu poolt, tänan. nüüd kuue variraportöör äh, Rösing ja siis äh, Hallak. tänan mina aga detailsemate küsimuste juurde tulen hiljem tagasi. praegu räägin lihtsalt kuue NGL üldisest positsioonist seoses selle raportiga. me mõistame hukka Iraani poolse inimõiguste rikkumise äh, ja me ei soovi ilustada sealset sotsiaalmajanduslikku olukorda, inimõiguste olukorda, aga me ei ole nõus äh, selle raportiga. Euroopa Liit äh, ja USA peaksid äh, püüdlema isolatsiooni lõpetamise poole, mitte tugevdamise poole. sanktsioonid on mõjutanud tuuma küsimusi ja ka ja ka muid äh, küsimusi, aga meie peaksime keskenduma tuumarelvavaba e, tsooni loomisele. meil on vaja rahumeelseid diplomaatilisi lahendusi Iraanis. sanktsioonide tugevdamine ei too kaasa pingete langust, vaid vastupidi. me oleme ju ka minevikus näinud, et äh, sanktsioonide kaudu tugevdatakse religioossete ekstremistide positsiooni ja Ahmadinejadi positsiooni samuti tugevdatakse hoopiski nende sanktsioonide abil, nii et me saavutame vastupidise soovitule. ma tahaksin esitada küsimusi, et millised eesmärgid nendel sanktsioonidel on ja palun tõesti, et seda lähemalt selgitataks lõpetuseks. ma toetan seda, mida ütles proua Lohpiiler. väga oluline on see, et äh, meil äh, oleks äh, tõesti võimalik Iraanile kui suurriigile mitmest ähm, aspektist äh, läheneda, me ei saaks keskenduda ainult äh, sanktsioonidele ja nii-öelda hammas äh, hamba vastu, vaid meil on vaja rohkem inimeste tasandil lähenemist täna. aitäh kolleeg Lösingile. nüüd härra äh, Allak, palun. aitäh, esimees. ma näen, et äh, on tekkimas päris laiapõhjaline konsensus selles osas, äh, et äh, see ähm, raport on ebatäiuslik ning selles ei ole tasakaalu. ja see kõik peaks panustama Euroopa Liidu poliitika väljatöötamisse Iraani suhtes, mida me nii väga vajame, kuid seda puudust peaksime nüüd parandama ja me ei tohiks siin lihtsalt äh, kinnitada seda, mida riigidepartemangus USA-s on äh, otsustatud, me peame lähtuma sellest, et Euroopal on enda huvid äh, ja poliitikad Iraani suhtes ja see ei saa olla ainult selle kordamiseks, mida riigidepartement ütleb või ütles neli kuud või viis kuud tagasi, näiteks tuumaküsimuses nii et ma olen vägagi nõus Rockwilleri äh, äh, äh, seisukohaga. me peaksime enam võtma olukorra keerukust arvesse ja loodan, et need muudatusettepanekud veidi ka parandavad selle raporti tooni. kaks põhiteemat on esiteks see, et ei tehta vahet praeguse Iraani režiimi ning Iraani rahva vahel teiselt poolt Iraani rahvas on üks tsiviliseeritumaid demokraatiat pooldavaid rahvaid kogu maailmas, kui nemad saaksid vabalt enda arvamust väljendada, siis Iraan oleks äh, nagu ükskõik milline Euroopa riik. kõik, kes äh, Iraani vähegi tunnevad, teavad seda ja nad äh, teavad ka seda, et Iraani rahvas on väga uhke oma riigi üle. ja reformistid ehk siis enamus eh, Iraani rahvast ei nõustuks eh, USA ning Euroopa Liidu poliitikaga, eriti just sanktsioonide osas. me ei saa siin eh, välja tulla pimedate sanktsioonidega, sest sanktsioonidega me ainult tugevdame Ahme-, Ahmadinejadi võimu ja valitsuse võimu sellised sanktsioonid pigem tugevdavad äh, režiime, mitte ei äh, nõrgenda neid. nii et siin raportis on öeldud äh, üht-teist mõistlikku sanktsioonide osas nende inimeste kohta, kes revolutsioonilisse kaardi kuuluvad, nende varade külmutamine ja nii edasi kuid pimedad kõikehõlmavad sanktsioonid äh, Iraani suunal, lisaks sellele, et tekitavad kasu, eh, tekitavad kahju Euroopa Liidule, eh, need toovad lisaks sellele veel kasu meie konkurentidele, Hiinale, teistele riikidele ja nad tugevdavad režiimi positsioone ning eh, takistavad demokraatlike protsesside toimumist. ja teiseks pole tehtud vahet poliitilise suhtluse vahel Iraaniga meil peab olema selles osas kindlasti tugev positsioon võitlemaks inimõiguste rikkumiste vastu ja nii edasi. ja teiselt poolt eh, tuumaküsimus. kui me need kaks teemat ära segame, siis eh, ei eh, toimi me mõistlikult, me kahjustame Euroopa Liidu huvisid. sest siin on puudu see Türgi-Brasiilia ettepanek selleks, et kohandada sanktsioone. kõik eksperdid, kaasa arvatud parimad Ameerika eksperdid, tõid, võid välja lahenduse just selle tuuma ummikseisule. Türgi, Brasiilia ettepanek äh, oli äh, leidis alguses ka Barack Obama toetust, sest see oli enam-vähem seesama, mida oktoobris ameeriklased ise välja pakkusid. see oli vägagi mõistlik ettepanek. ja me peame tänama Brasiiliat ning Türgit, et nad on võtnud selle ettepaneku uuesti äh, kätte ning äh, püüdnud edusamme saavutada selleks, et vältida sanktsioone ning äh, halvimal juhul ka sõda me, eurooplased, oleme ju rahuarvas, rahuarmastav rahvas ning äh, me ei tohiks kaasa minna sellise sõjale õhutamisega, mis äh, Ameerika Ühendriikides levib, äh, seal, kus on suure sõjatööstuse huvid mängus ja nii edasi, näiteks Afganistani puhul me seda näeme. soovivad sanktsioone, soovivad välja tuua Iraani kui rahvusvahelise õiguse rikkujat ja nii edasi kui Iraani, uraani rikastamise puhul neil on rahvusvahelistel lepingutel õigus seda teha ja see ei sõltu kuidagi Ahme-, Ahmadinejadist või režiimist. ja kõik reformistid Iraanis, kõik need, keda me toetame, need nõustuvad sellega. sest see on Iraani õigus ja lahendus peab olema teistes ettepanekutes ja ma leian, et Türgi ning Brasiilia ettepanek on väga hea. ja siis lõpetuseks, kui siin on öeldud, me peaksime kuidagi äh, süüdistama Türgi valitsust suhtumises Iraani äh, suhtes, see on äh, väga vale. Türgi panustab pigem hästi rahvusvahelise lahenduse leidmisse ja kakskümmend kolm punkt kus äh, siin kutsutakse üles äh, komisjoni äh, kooskõlastama poliitikaid Washingtoni poliitikatega, see on täiesti liiane ja see peaks siit välja jääma. loodan, et kolleeg nüüd ei võta seda isikliku rünnakuna. ma tunnen Iraani lihtsalt väga hästi, tean reformistide liikumist, olen seal mitu korda ise käinud koha peal ja räägin poolehoiuga sellest rahvast ja loodan, et see raport aitab parema Iraani loomisele kaasa. nüüd kolleeg Landsbergis ja siis äh, Salafranca, palun. Well. aitäh, esimees. kui vaatame seda härra Pelderi raportit, siis ma näen, et siin on puudu ühest aspektist meie rahvusvahelistes suhetes. demokraatia probleem on seal nii suur, et seda ei ole isegi mitte mainitud. võib-olla oleks kohane siiski kuskile äh, selle kohast sisse panna, väike muudatusettepanek öeldes, et äh, üks kõige murettekitavaid režiime kogu maailmas ja ta on kõige ohtlikum sellistest režiimidest, aitäh. kolleeg Salafranca, praegu on orjavõrd. härra Salafranca nüüd. suur tänu. härra Kaalen äh, edastas minu fraktsiooni seisukohad juba nõnda saan mina vaid tänada härra Pelderit tehtud töö eest. leian, et sellest raportist saab suurepärase aluse selleks, et kujundada Euroopa Parlamendi positsiooni ja mitte lihtsalt selline, mis äh, sisaldub nendes erinevates resolutsioonides, vaid ka selleks, et sellest kujuneks teatud äh, Äh, dokument meie tulevasteks suheteks Iraaniga. Iraan on maailma, ülemaailmselt väga oluline riik ning võime julgesti öelda, et loomulikult on tõlgendusi erinevaid selles suhtes, äh, mis puudutab Iraani mm, äh, poolset tuumarelva leviku tõkestamise lepingu rikkumisi ja kõiki neid teisi asju, mille, mida Iraan kõik on teinud ja me oleme äh, ÜRO-s sanktsioone kehtestanud ja, ja isegi nende riikide poolt, kes on harilikult suhteliselt heades suhetes äh, Iraaniga, nagu Venemaa ja Hiina, aga kui me räägime nendest inimõiguste rikkumistest, siis härra Pelderil on jumala õigus, et ta rõhutab neid väga tugevasti ja just need nendes asjades me peamegi olema järele andmatud, kui me suhtleme Iraaniga. küsimus ei ole siin mitte selles, et inimesed ei ole nõus ühe või teise asjaga, et seda või teist teemat ei ole käsitletud ja teised inimesed ütlevad, et härra Belder on ülemäära ühte või teist asja rõhutanud kõige selle jaoks meil ongi see periood, kus me saame muudatusettepanekuid esitada ja korraldada need asjad ära ja kokku panna sellise lähenemisviisi, mis kõikide erinevate fraktsioonide seisukohti kajastab meie komisjonis. ja me räägime siin ju ühest Euroopa välispoliitika mustemast august, kui me räägi-, kui, kui, millega meil siin on tegemist. meil on olnud siiamaani äh, selline poliitika, et me Iraani suhtes eriti midagi palju pole öelnud, nii et selles mõttes mul on väga hea meel, et härra Pelder on loobunud sellisest lähenemisviisist. loomulikult tuleb siin üks ja teine asi veel ära klaarida selles dokumendis, kuid tahaksin tänada härra Pelderit seni tehtu eest, olen sellega rahul ning ma olen kindel, et äh, veidikese jõupingutusega meil õnnestub kokku panna selline dokument, millest on kõigile kasu ja mida ka kõik siin aktsepteerivad. Äh, härra esimees tänab härra Salavarankat ning annan nüüd lõpetuseks sõna härra Pelderile vastuseks. tänan, esimees. austatud kolleegid mõni aeg äh, tagasi ma oleks teile saatnud raporti, mis oleks olnud äh, neli korda pikem kui praegune, aga ma pidin niivõrd äh, palju kärpima ja seetõttu see raport ongi nii lühike, nagu ta on. oleme väga üksikasjalikult käsitlenud näiteks seda teemat varem kuidas Iraan suhtub naistesse ja oma raporti projektis ma kaalusin ka selle teema sissevõtmist, aga ma olen kahjuks äh, pidanud äh, detaile tõesti väga palju välja jätma sellest tekstist, kuna selle pikkus on piiratud. ja ma loodan, et saame nende juurde veel tagasi tulla. härra Arlaki rääkis empaatiast ja rääkis sellest, et ta on olnud mitmeid kordi Iraanis ja ta arvatavasti teab ka, mida öeldakse praeguse sotsiaalmajandusliku olukorda, olukorra kohta Iraanis. Iraanis on sada viiskümmend tuhat kõrgharidusega inimest kes ei suuda oma peret ülal pidada. Nad on tõesti uhked pärslased, nad armastavad oma riiki, aga nad ei suuda oma peret ülal pidada. professor äh, Hoskai ütles, et äh, kümneid miljardeid dollareid aastas äh, kaob lihtsalt. olen kuulnud ka sellist küünilist märkust, et sanktsioonide tõttu on võimalik äh, gaasi ja nafta tulusid äh, rämedalt äh, raisata. ma ei saa aru sellest äh, kuidas see riik võib elada sellise valitsuse juhtimise all, mis absoluutselt ei pea kinni inimõigustest ja ei austa inimväärikust. nüüd äh, siseolukorra kohta. võimuvõitlus käib ja mina jälgin ka huviga, kuidas president äh, Ahmadinejadi on viimastel kuudel äh, kritiseeritud näiteks seoses Iraani välisministeeriumiga. ta hakkab looma sellist oma välisteenistust ja on mitmesuguseid muidki huvitavaid arenguid ja tekib küsimus tõesti, et milline religioosne võim seal nüüd äh, vägesid juhatab islami äh, vabariigis Iraanis tõusetub nüüd küsimus, et kuidas suhtutakse sunnivähemusse, pahatistidesse, äh, kristlastesse. Wall Street Journalis oli väga hea artikkel selle kohta, mis puudutab usuvähemusi ja äh, surmanuhtlust kividega surnuks loopimise teel nii et äh, peaksime tähelepanu pöörama sellele, kuidas Euroopa Liit võiks aidata kaasa Euro-, Iraanis äh, siseolukorra parandamisele sotsiaalmajanduslikult ja kultuuriliselt. selle kohta oli tõesti väga palju märkusi ja Iraani siseolukord on väga keeruline. ma võin rääkida teile siin äh, pikka juttu äh, uudiste põhjal ja mitte ainult äh, USA ametkondade info põhjal. paljud neutraalsed osapooled on koostanud nagu omi raporteid Iraani kohta. olukord on põhimõtteliselt selline, et eliidi käes on võim, aga revolutsiooniline kaart on libisemas äh, Afganistani, vabandust, Ahmadinejadi juhtimise alt ära, Ali Hamedei saavutab järjest rohkem võimu, majandust äh, erastatakse küll, aga see ei paista sugugi välja, nii et äh, väga vabalt võivad iraanlased esitada küsimuse, et kuhu lähevad siis naftatulud. näha küll ei ole, kus nad on inimõiguste olukord äh, loomulikult äh, on selline, selle kohta võiks kirjutada veel pikalt ja proua Lohpiilerile ma tahaksin öelda, et olen uurinud äh, ka neid inimõiguste rikkumisi, mis on aset leidnud Iraanis. ja ma arvan, et me ei peaks mainima ainult nõukogu ja komisjoni, vaid äh, peaksime keskenduma ka sellele, kuidas äh, meie saame Iraani mõjutada, aga Euroopa Parlament peab omalt poolt panuse andma. ja mis puudutab äh, tuumateemat, siis see on väga keeruline. aga Euroopa Liidul on selle kohta oma poliitika paika pandud, meil on struktuursed äh, sanktsioonid, äh, me püüdleme diplomaatilisi lahenduse suunas, olgem äh, realistlikud. kui me vaatame üle neid sanktsioone, siis järjest enam ollakse arvamusel, ka Araabia maailmas, et me peame midagi oma tegevuses muutma, sellepärast et muidu me liigume küll konflikti eskaleerumise suunas. ja lõpetuseks välissuhetest. Türgi rollist äh, siin räägiti. kui ma vaatasin, et mida Ahmadinejad ja Iraan teevad olukorras, kus äh, plaanitakse minna Liibanoni ja Lõuna-Liibanoni ja Hariri valitsus Liibanonis ütles, et see on täielik äh, provokatsioon, siis äh, ka Euroopa Liit on sellega nõus, Iraan on niimoodi tegutsenud üle kogu maailma. ja eriti, kui me räägime kandidaatriigist, nagu näiteks Türgist siis äh, Türgi tegutseb mitte ainult majanduslikel põhjustel. me ei peaks küll äh, Türgi vastavasisulisse poliitikasse positiivselt äh, suhtuma ja see ei ole küll kuidagi tulevikku suunatud poliitika neil. on ääretult oluline teada, et kui Euroopal on oma poliitika paika pandud, siis äh, tuleb keskenduda oma poliitika rakendamisele, muidu meid lihtsalt mängitakse teineteise vastu välja ja me ei tohiks äh, lasta sel juhtuda. kolleegid mainisid ka Türgi ja Brasiilia poolt äh, tehtud ettepanekut. julgeolekunõukogu on selgelt selles tekstis maininud ka uraani rikastamist, nii et see ei ole sealt välja jäänud tänan. proua Neits. Eh, esimees, kolleegid, ma ei tahtnud arutelu raames eh, sõna võtta, kuna kolleeg Arlaki juba võttis kõik hästi kokku, aga härra Pelderi viimane sõnavõtt eh, sundis mind tegema kahte märkust veel. on täiesti selge, et Euroopa Parlamendi raport, mis puudutab äh, Iraani ja Euroopa Liidu äh, suhteid äh, Iraaniga, ei tohi välja tuua ainult ühe kolleegi isiklikku nägemust, vaid see raport peab kajastama parlamendi enamuse arvamust. ja viimane sõnavõtt kolleegi suust annab alust karta, loota, et ta oma tekstis ei arvestanud enamusega. kui ta sellise vaatevinkli juurde jääb, siis ma küll kardan halvimat seoses selle raportiga. parlamendi jaoks oleks tõesti väga kahetsusväärne, kui äh, raporti projekt lükatakse tagasi ja saadetakse tagasi delegatsiooni, meil tuleks seda vältida ja vältida on seda võimalik nii, et äh, raportöör võtab arvesse ka kolleegide arvamust. tänan. Äh, lo spunto dell'intervento della collega volevo ricordare che la, il termine per la presentazione degli muudatustest rääkides tahaksin teile meenutada, et tähtaeg on üheksateistkümnes oktoober kell kuus ning hääletus toimub kolmekümnendal, nõnda et raportit on võimalik veelgi muuta ja nüüd siis sõnajärg härra Pelderile lõpetuseks. Eh, eh, eh, austatud kolleeg Neits, ärge muretsege, kõik võivad teha muudatusettepanekuid, siis need hääletatakse läbi Euroopa Parlamendis ja põhimõtteliselt meil on loomulikult eriarvamused Euroopa Parlamendis ja lõpuks loevad need argumendid, mis hääletusel pinnale jäävad. nii et äh, vaatan läbi kõik äh, muudatusettepanekud, kaalun neid tõesti tõsiselt, kui võimalik, panen äh, paika ka kompromissid aga mind tuleb veenda ratsionaalsete argumentidega, mitte lihtsalt oma, oma sümpaatiaga. võite olla kindlad, et kui ma mingi asja sisse võtan, siis ma tõesti olen selle põhjalikult äh, läbi mõelnud. proua Näits, andke andeks. aga nüüd te pöördusite minu, mitte esimehe poole. ma ei saanud teie sõnavõtust päris hästi aru, aga nii see tihtipeale Belgias on. Sorry. No, eh... no, fait personnel, je m'excuse. Suur tänu Äh, proua Neitsa võib veel vastata. tahaksin öelda. ma ei kommenteerinud äh, madalmaade valitsuste läbirääkimisi, te peaksite ise tegelema oma riigi asjadega, seda esiteks. ja teiseks, teie reaktsiooni tugevus näitab, et äh, ma olen tõesti tabanud väga tundlikku kohta, nii et pöörakem sellele tähelepanu. Io chiuderei qui, eh, il tempo è scaduto e vi ringrazio per la collaborazione. meil on aeg otsa nüüd saanud, suur tänu